Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. tere hommikust, kallid kolleegid. alustame meie tänast koosolekut. härra Brock on teel siia. ta, olid olulised kohustused, mis ei lubanud äh, tal õigeks ajaks jõuda ning et aega hästi ära kasutada, siis ma ajutiselt juhatan ta ning eh, ta võtab juhtimise üle kohe, kui ta kohale jõuab. kõigepealt päevakorra kinnitamine. ma sooviks teile teatada, et on kaks muudatust päevakorras. kuna Bahraini eh, välisminister eh, viimasel minutil äh, otsustas ära jätta oma visiidi Euroopasse, tuleb mm, päevakorda muuta ning äh, välisministri asemel, see oli siis päevakord äh, punkt number seitse, toimub meil arvamuste vahetus muudatusettepanekute üle Serbia resolutsiooni kohta. esialgu pidi see olema päevakorrapunkt number üheksa härra Tšanok, meie Montenegro raportöör, on haige eh, ning eh, tema eh, päevakorrapunkti me arutame pärastlõunal ning järgmisena me arutame Euroopa Parlamendi resolutsiooni kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eh, eduraporti, eh, eh, arutame Bosnia-Hertsegoviina kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eduraportit ning meie raportöör on Doris Pakk. suur tänu, mm, suur tänu, et me saime alustada, ma pean minema teise komisjoni, eh, seal on, toimub hääletamine, nii et palun eh, mõistvat lähenemist. ma räägin eh, põhiliselt kompromissmuudatuse ettepanekutest, mm, mille me eile, eilseks kokku panime, on positiiv, peab ütlema, et Bosnias toimuvad positiivsed muudatused, on olemas juba äh, valitsus, kuigi selle kohta ei tohi öelda valitsus, vaid ministrite nõukogu, ma loodan väga, et tal on enam-vähem eh, sama funktsioon. Eh, ning on olemas ka esialgne kokkulepe, et esmaseid, eh, et esmaseid kokkuleppeid sõlmida, samuti on vastu võetud valimisseadus ning punktid kaks eh, pluss viis, eh, mis eh, resolutsioonis on kirjas kui lahendamist vajavad küsimused. Need puudutavad sõjalisi õigusi ning riigiõigusi. sellised küsimused on, vajavad endiselt selgitusi põhimõtteliselt peaks Bosnia-Hertsegoviini olema valmis selleks, et juba Euroopale lähenema hakata selle prots- ning äh, assotsieerimis- ning stabileerimisplaani elluviimiseks. ning äh, peaminister kavatseb esitada äh, vastava taotluse aasta lõpus, kuid äh, peab siiski ütlema, et äh, väga palju on vaja veel ära teha. loodame, et kõik poliitikud täidavad oma lubadusi ning äh, ning panevad tööle vajalikud institutsioonid. selle raporti kõige <laughs> poleemilisemad küsimused, vist vähemalt algselt kõige poleemilisemad olid äh,, ma loodan, et ma leidsin nende osas sõnastuse, mis kõigile sobib kõigepealt eh, kas eh, Euroopa Liidu kõrge esindaja peab riigist lahkuma või mitte. ma sõnastasin selle väga ettevaatlikult, kuid mõned kolleegid leidsid, et selles raportis peaks meenutama, et on teatud tingimusi, mida tuleb täita ning et neid on viis pluss kaks, nagu ma juba ütlesin ma ütlesin, et äh, need tingimused äh, on olnud, äh, oleme nõudnud nende täitmist juba aastaid ja me nõuame seda edasi. meil on tunne, et uut, et kõrget esindajat praegusel hetkel, eriesindajat ei ole praegusel hetkel vaja. kuid samas peab ütlema ka seda, et on siiski väga palju küsimusi veel õhus, mis vajavad vastuseid ning ütlesime, et meenu-, tuletame meelde, et Bosnia-Hertsegoviina eh, valitsusjuhid peavad eh, lahendama eh, riigi omandi ja sõjalise omandi küsimused. ma arvan, et me kõik oleme selles osas äh, nõus ning äh, teine küsimus puudutab nüüd vähemusi, sest mina olin esialgselt äh, eriti hästi sõnastanud selle teksti ja peame rääkima rühmitustest ja indiviididest, kes vajavad kaitset. milliseid probleeme veel oli? viimasel koosolekul eh, ja viimane kord räägiti Bahavitsi küsimusest. näiteks eh, Serbia, Serbska Vabariigi ja mm, e, e, press ütles, et e, Sarajevo mufti on kõige äärmuslikum ja kõige ekstremistlikum usujuht kogu ajaloos, loomulikult ma ei öelnud seda. meie, meie koosolekuid on võimalik kuulata interneti kaudu ja on võimalik ju kindlaks teha lindistustelt, et mina ei öelnud midagi sellist, kuid see tekitas suurt kriitikat Sarajevos ning eh, öeldi, et, eh, et eh, mind on mõjutanud härra Roig. ühesõnaga, kogu see asi tekitas tohutut segadust, kuigi tundub, et praegusel hetkel on asi juba lahenenud või lahenemas. soovisin ühtlasi öelda ka seda, Eh, et eh, kõik need küsimused võivad takistada eh, Bosnia-Hertsegoviina Euroopa Liiduga ühinemist. on, muidugi on Bosnias radikaalseid moslemeid ja neid kardetakse ka näiteks islamimaailmas, tegu on vahabistidega. kuid samas on tegu siiski ainult ühe sektiga, mis on pärit Araabia poolsaarelt ja mis tegutseb ka Iraanis ja Iraagis näiteks. me ei soovi, et nad tuleks eh, Bosniasse või ka Kosovosse pärast. me ei taha, et seal läheks nii, nagu Milosevic alguses väitis, et läheb. ehk siis eh, islami oht Euroopas, millest ta rääkis. kui vahabistid eh, saavad kanda kinnitada äh, selles piirkonnas, siis see võib tõsiseid probleeme tekitada, ma äh, räägin sellest sellepärast, et kõik saaksid aru, äh, millest jutt käib, et keegi ei ütleks, et me oleme islami vastu või muftide vastu. me oleme lihtsalt selle küsimuse pärast mures, me peaks tsunami vastu võitlema enne seda, kui ta mm, tekib. me kutsume üles Bosnia-Hertsegoviina valitsust, et nad võitleks ähm, ekstremismi ja religioosse ja usulise äh, vihkamise vastu. me oleme äh, igasuguste, äh, igasuguste äärmuslike liikumiste vastu. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Bosnia mufti mõistis hukka terrorismi, ning kõik vaenulikud äh, tegevused, äh, mis on vastuolus islami põhimõtetega. ta kutsub üles äh, kõiki usujuhte Bosnias, et need, et need liiguks samas suunas ja et igasuguste ekstremistide vastu võideldaks. tundub, et kolleegid on nõus selle muudatusettepanekuga me e, panime ta kokku väga ettevaatlikult. keegi ei saa öelda, et meie oleme mõne konkreetse inimese vastu. meie lihtsalt soovime hoiatada, et on probleem. on, on e, selliseid inimesi Kosovos, kes ei saa enam reisida Bosnia-Hertsegoviinasse. isegi äh, Serbia äh, aktsepteerib Kosovo, Kosovo äh, ID-kaarte. isegi need riigid, mis Kosovo riiki ei tunnista, tunnustab Kosovo passi ja ID-kaarte. Bosnia on ainus riik, mis seda ei tee nii et ma loodan, et te toetate eh, seda muudatusettepanekut, milles kutsume üles, eh, ütleb, et eh, näitab üles muret selle pärast, et Bosnia-Hertsegoviina on ainus riik, mis ei luba riiki Kosovo kodanikke ja palume, et tunnustataks nende kodanike dokumente äh, et nad saaks riiki siseneda, nagu seda on lubanud teha eh, Serbia ja teised. teine probleem, mis eh, vajab endiselt lahendust. proua Boskurdi, eh, proua Boskurdi muudatusettepanek, see puudutab piiriküsimust, piirid on Bosnia-Hertsegoviinil väga pikad, nagu üldsegi, piir on väga pikk, nagu ka teistes riikides selles piirkonnas ma loodan, et te olete nõus, et me jätame selle asja lihtsalt eh, sinnapaika, me ei saa ühte lahendust peale suruda. me eh, peame eh, kasutama olemasolevaid võimalusi, on olemas lepinguid, vaidluste lahendusi ja nii edasi, sellepärast ma ka esitasin selle muudatusettepanekuid Eh, ütleme, et meil on võimatu teistmoodi eh, eh, konflikte lahendada. ma arvan, et me ei pea siin Horvaatiat mainima, sest tegelikult on ju jutt Bosniast, Horvaatiast tuleb rääkida Horva-, Horvaatia raportis. nii et see oli võib-olla kõige keerulisem küsimus. miks ma räägin parem saksa keelt edasi. meie kõrge esindaja, meie saadik, võib öelda, tema esindust tuleb tugevdada selles piirkonnas. Sörensen näiteks Banja Lukas põhjapiirkonnas eh, on Euroopa Liidul ainult üks esindaja. me peame meie, eh, peame kohal, oma kohalolekut eh, tugevdama, peame saatma rohkem esindajaid Mostarisse, Banja Lukasse ning arutelus härra Sörensoniga öeldi, et ka Tuzlas peaks olema meie esindaja Äh, seal äh, oli selline linnapea, äh, kes pidas vastu väga rasketel aegadel ning kaitses, kaitses Bosnia riigi ideed. me peame ka oma esindaja tegevust toetama ning tema jaoks töötavat personali lisama. kui meie esindaja sealt lahkub, siis on meil võimalik ka äh, Eh, seda teha. suur tänu teile, suur tänu kõigile tubli koostöö eest ning ma eh, paluksin, et me väga eh, pikalt ei räägiks, sest ma pean teise komisjoni hääletama minema. proua Pakk, suur tänu teile selle eest, et meile mõned minutid aega leidsite ja ma tahaksin teid ühtlasi tunnustada teid teie inglise keele oskuse üle täna hommikul võitlesin ma Iiri rindel terve hommiku, nii et äh, inglise keelega olen siis juba harjunud, pidin nimelt rääkima rahvahääletusest äh, Iiri raadios, me tekitame igasuguseid raskusi siin Brüsselis, proua Poskurt äh, Bosnia-Hertsegoviina kohta räägiksin nüüd me oleme kõik ilmselt nõus äh, sellega, et äh, tore on, et ametis on uus valitsus või mis iganes me selle nimeks ka oleme pannud ja loodetavasti äh, viib äh, see äh, Bosnia-Hertsegoviina vajalike reformide teele, mul on väga hea meel, et ka näiteks äh, rahvaloenduse seadusandlus on vastu võetud, aga Bosnia-Hertsegoviina valitsusüksused peavad Daytonit siiski ähm, rakendama, ei tohi unustada sisepõgenikke või põgenikke laiemalt. ja väga hea meel on, et loodud on põhiseadusreformi komisjon, kuid vaja on väga konkreetseid äh, lahendusi selleks, et äh, põhiseadus äh, Sidic ja Finchi äh, lahendid ka arvesse võtaks, kuid loomulikult on see vajalik peaasjalikult selleks, et Bosnia-Hertsegoviina hakkaks funk-, funktsioneerima riigina. ja Bosnia-Hertsegoviina saab ainult ühtse riigina liituda Euroopa Liiduga, nüüd vahabiidid, sellest oleme rääkinud väga palju äh,, ja minu meelest on kahetsusväärne, et see on üldse teemaks tõusnud, sellepärast et Bosnia-Hertsegoviina islamikogukonnad peavad kogu seda asja sama kummaliseks kui meie ja tahavad tegelikult eemalduda sellest äh, küsimusest üldse. nii et me ei peaks äh, nii palju tähelepanu sellele grupile pöörama aga ei tohi unustada seda, et äh, Balkani natsionalistid tõstavad järjest enam pead kogu piirkonnas. nii et need kompromissettepanekud, mis äh, proua Pakk on esitanud, on üldiselt hästi tasakaalus ja loodetavasti äh, meie komisjon siis toetab neid. Horvaatia. Horvaatiaga on probleem, see piir on väga pikk ja need probleemid tuleb lahendada, see on äh, ülioluline küsimus ja sellepärast me oleme oma muudatusettepaneku esitanud. see kompromiss muudatusettepanekutes ei ole, see tuleb hääletusele eraldi, loodetavasti te toetate seda. on väga tähtis, et Horvaatia ja Bosnia-Hertsegoviina lahendaksid selle piiritüli ja et heanaberlikud suhted äh, seatakse jalule. ja veel kaks punkti kui me räägime justiits- ja lepitustegevusest, siis on äh, aeg ka selleks, et seksuaalkuritegude äh, ohvriks langenud äh, sõjavägi, sõjas vägistatud saaksid toetust ja et Bosnia-Hertsegoviina nende kaitsestrateegia välja töötaks. praegu on siin hääletusnimekirjas osade kaupa hääletus, raportöör loodetavasti saab toetada mõlemat osa, härra Sörensen eile täpselt samamoodi kinnitas seda, et äh, ei ole praegu äh, eriti jõupingutusi tehtud äh, selleks, et nendele kuritegude ohvritele toetust avaldada ja mõttevabadus äh, ei ole ju äh, saanud hoogu sisse ka Angelina Jolie hiljutisest äh, kõmufilmist, see ei ole seal õigesti äh, Ähm, kirjeldatud olukorda ja, ja kindlasti on väga oluline põhiseaduskohtu kokkukutsumine. suur tänu, härra Kassiini. suur tänu, härra esimees. ma räägin oma emakeeles, sloveeni keeles, ütleb härra Kassiini. Äh, suur tänu, kallid kolleegid, Bosnia ja Hertsegoviina äh, juhtum on äärmiselt keeruline tegemist on lihtsalt keerulise riigiga, eh, kus eh, praegu olukord on äärmiselt delikaatne ja eh, tasakaal habras. meie peame oma läbirääkimisi pidama äärmiselt mõõdukalt ja järelemõtlikult. me oleme juba ju sellesama Wahhabide küsimuses ühe tõsise tormi ja lahingu maha pidanud. aga isegi täna äh, Äh, proua Paki sissejuhatusest kaks kolmandikku oli äh, sellele teemale pühendatud, nii ei peaks see sugugi olema. Äh, ometigi on ju tegemist teemaga, mis on Bosnia-Hertsegoviina puhul väga erakordne. tõsiasi, et keegi Sarajevos relvaga välja ilmus, ei tähenda ju veel seda, et Bosnia-Hertsegoviinast on nüüd saamas Saudi Araabia. tegemist on Lääne-Balkani demokraatliku riigiga, kes on võtnud endale kindlaks sihiks Eh, Euroopa Liidu. meie fraktsiooni jaoks on kompromiss eh, muudatusettepanek eh, aga hästi tasakaalus ja vastuvõetav. ma tahaksin paari sõnaga rääkida aga muudatusettepanekust, kus pakutakse välja mõte kokku kutsuda kongress. Bosnia-Hertsegoviinas on veel väga palju ära teha, tegelikult ei ole vaenupoolte seas äh, lepitustegevus viidud lõpule. me peame nägema ka suuri muutusi põhiseaduses, me ei räägi siin ainult Seidich Finchi kohtuasjast ja sellest, et vähemused oleksid paremini esindatud, me räägime tegelikult ikkagi sellest, et Bosnia-Hertsegoviinast peab kõigepealt saama äh, toimiv riik proua raportöör arvab, et äh, meie eriesindaja peaks lahkuma Bosnia-Hertsegoviinast, meie oleksime selles suhtes natukene ettevaatlikumad. me arvame, et äh, rahvusvaheline äh, üldsus peaks käituma natukene järjepidavamalt ja seda saab teha just nimelt läbi eriesindaja natukene kummaline on tõesti see, et vahhaabidest räägitakse nii palju, aga mitte midagi ei räägita rahvusvahelisest üldsusest, kui näiteks Srebrenica äh, rahvamõrva keegi eitab. me peame leidma viisi, kuidas välja tuua see, et tegemist on äh, mitte euroopaliku äh, käitumisega nende inimeste poolt, kes seda rahvamõrva eitavad, seda tuleb öö, tunnistada, et selline asi juhtus, muidu Bosnia-Hertsegoviina vajalikku edu ei saavuta. ma toetan loomulikult härra Sörenseni jõupingutusi oma äh, tegevust laiendada ka Saarajevust väljapool. Tuzlas näiteks on arengud olnud äh, väga positiivsed, ärgem unustagem, et Bosnia-Hertsegoviina ei ole ju ainult Sarajevo ja tuleb tunnustada seda, et ka muudes piirkondades, nagu näiteks Nostar, on saavutatud äh, väga suurt edu. nüüd äh, sõjakuritegudest ja eriti äh, siis vägistamistest. terve rida kohtuasju on juba päädinud Bosnia-Hertsegoviina kohtutes süüdimõistva lahendusega, kuid kahjuks ei ole seni äh, taoliste kuritegude ohvrid saanud mitte mingisugust hüvitist. selleks puudub äh, teadmisi ja puudub ka raha. samas tuleb äh, kuidagi siiski heastada nende ohvritele osaks saanu. Bosnia-Hertsegoviina peab neid inimesi aitama ja ma arvan, et peaks olema ka vajalik, eh, võimalik see, et eh, rohkem inimesi tuuakse eh, kohtu ette nende kuritegude toimepanemise eest, aga muidu oleme rahul selle raportiga ja, ja tunnustuse avaldus proua Pakile. proua Korneliisen, suur tänu. selle raporti puhul on saanud selgeks see, et peamine tüliõun on see, et kas me peame Bosnia-Hertsegoviinas nägema küpset demokraatiat või on tegemist endiselt ühiskonnaga, mis äh, on sõjajärgsete pingete kütkes. ja et kas äh, praegu peaks meie strateegia olema äh, Bosnia-Hertsegoviinas soodustada nende endapoolset tegemist või peaksime me olema äh, Ehm, teis, valima teistsuguse strateegia, kuid mulle tundub, et me leidsime suhteliselt hea kuldse kesktee, kompromiss neli näiteks ehm, Euroopa Liidu eh, esindaja tagasitoomine sealt. Eh, ehm, me oleme tõsiselt mures osades küsimustes, aga need kompromissmuudatusettepanekud neid muresid lahendavad. teinekord tekib Bosnia-Hertsegoviina puhul täiesti lootusetu tunne. Eh, aga me peame sellest üle saama Äh, vahapiiptide kohta ütleksin samuti paar sõna, minu meelest on ebaproportsionaalne üldse see teema sisse tuua siin äh, raportis, ma arvan, et igasugused öö, äh, öö, natsionalistid ja, ja, ja äärmuslikud liikumised, olgu need siis religioossed või ei, igasugused vägivalda, vägivallale öö, õhustamine on taunitav. mina Belgradis ja Splitis äh, tundsin väga hästi seda, kuidas geiparaadil, kui mind loobiti kividega usujuhtide poolt, äh, kuidas see võib haavata ja, ja mida ja millist viha õhutavad religioossed ähm, religioossed ähm, ühendused, aga kui me vahapidid eraldi välja toome, siis lihtsalt mustatakse moslemeid, see oleks nii, nagu me võtaksime Belderi öö, ähm, kogukonna, kes tahab äh, piibli tuua seadusandluse aluseks äh, ja kes keelab igasugused vaktsineerimised oma lastele, et tema on justkui kristlaste siis võrdkuju Hollandis äh, ja seega ei saa me võrrelda ka vahabiste, vahabiite Bosnia-Hertsegoviinas, justkui nemad oleksid moslemite võrdkujud. härra Maier ei soovi sõna. sel, sellisel juhul proua Ibris Sadžič Äh, suur tänu, härra esimees, ma teen väga lühidalt. ma tahaksin öelda, et Doris nagu ikka valmistas ette suurepärase teksti härra Pak-, äh, proua Paki äh, kompromissmuudatuse ettepanekud ja see raport baseeruvad ennekõike faktidel, nagu ikka proua Paki raportite puhul. ma teeksin ühe märkuse ja tegelikult räägin siin äh, Ähm, isiklikust seisukohast. kompromiss neli. mulle tundub, et tegelikult oli esialgne tekst parem. nimelt me oleks pidanud rääkima viis pluss kaks äh, valemist, sellepärast et seda on tunnustanud nii komisjon kui ka nõukogu see on äh, äh vorm, mida me oleme alati kasutanud seda ähm, raportit loetakse Bosnia, Bosnia-Hertsegoviinas väga tähelepanelikult, iga sõna võetakse läbi ja kui me ei kasuta enam neid termineid, mida on kasutatud seni, see jääb seal kohe inimestele silma ja me peaksime enda käest siiski küsima, miks me ei räägi enam viis pluss kaks mudelist. sest viis pluss kaks tegelikult viitab ju ka sellele, et rahvusvaheline üldsus, et Euroopa Liit tahavad äh, kaasa rääkida. Äh, kui äh, kui me räägime kahest nõudmisest ainult Bosnia-Hertsegoviina suhtes, siis jääbki selline mulje võib-olla koha peal, et nad peavad täitma kaks asja ja jääb selline mulje, et viis ülejäänud nõudmist on täidetud nii et minu meelest peaks äh, pöörduma tagasi esialgse teksti juurde. suur tänu. kui jah, me peame võib-olla natukene rohkem raportitele ja resolutsioonidele tähelepanu pöörama, aga iga, äh, ära vaigel nüüd. Äh, suur tänu, härra esimees ma tahaksin äh, moraalselt toetada Doris Paki ja tema tehtud töös ähm, üks osa äh, Bosnia äh, rahvast on käivitanud kampaania Äh, millega musetakse ähm, pressis äh, kogu Bosnia-Hertsegoviina poliitikat, meie peame välja saatma aga oma poolt väga selged sõnumid ja me oleme demokraatlike rahvaste ühendus ja kõik, kes tahavad meiega liituda ja kes kõik, kes on huvitatud sellest, et Bosnia-Hertsegoviina kujuneks ähm, demokraatlikuks riigiks, soovivad ometigi seda, et see riik läheneks Euroopa Liidule ilma raskusteta. ja me ei saa se-, lubada seda, et meie raportöör peab tegelema sisepoliitiliste võitlustega, et ta kaasatakse või tõmmatakse sellistesse vaidlustesse. nii et kui me tahame tagada äh, hea koostöö Euroopa Liidu, äh, Bosnia-Hertsegoviina riigi ja rahva vahel, siis äh, selline käitumine on täiesti vastuvõetamatu. ma tahaksin lisada veel seda, et on täiesti mõttetu see, et rõhutatakse liiga palju Bosnia-Hertsegoviina puhul üksikuid punkte. Bosnia-Hertsegoviinas on väga palju äh, religioosseid kogukondi esindatud. tegemist on riigiga äh,, kus äh, teineteise kõrval äh, elab äh, väga paljude erinevate religioonide praktiseerijaid ja see on kogu aeg nii olnud ja me ei peaks teatud fenomene siin ebaproportsionaalselt välja tooma, ma oleksin väga ettepa-, ettevaatlik üldse vahabiite mainides äh, sellepärast, et see ei ole üldse selline krooniline probleem Bosnia-Hertsegoviina jaoks. ma tahaksin tänada aga ühtlasi raportööri, kellel on õnnestunud kokku panna väga tasakaalus raport, millel on väga palju häid külgi ja ma tahan tänada kõiki kolleege, kes äh, töötasid selle nimel, et Bosnia-Hertsegoviina perspektiivid avaneksid. suur tänu, härra Kuukan! suur tänu! lugupeetud esimees. raportööri pikaajalised kogemused, tema põhjalikud teadmised selle riigi olukorrast ja öö, äh, olulistest isikutest on, hakkavad kohe silma äh, resolutsiooni tekstis äh, raportöör nimetab asju õige nimega, ta ei püüa neid, ta ei püüa liialdada, ta ei püüa midagi vähendada. koos teiste raportööridega, variraportööridega äh, on tema pingutuste eesmärgiks riiki aidata. nimelt äh, tema tekstil on head kavatsused. tahaksin proua Pakile tunnustust avaldada ma tean, et ta on harjunud äh, õnnitlussõnade ja tunnustavate sõnadega, kuid äh, sellegipoolest leian, et äh, seda võib alati üle korrata ja praegu on selleks sobiks, sobiv juhus. niisiis, see resolutsiooni ettepanek ise aitab stimuleerida Bosnia-Hertsegoviina positiivset arengut ja hoolimata sellest, et suurtes, suuremas osas valdkondades Euroopa integratsiooni seisukohast on edusammud olnud kasinad, siis nüüd uue valitsusega ei ole enam mingisuguseid vabandusi reformide kiirendamisel. Bosnia-Hertsegoviina peab välja töötama kompromissi ja kon-, konstruktiivse dialoogi põhimõtted mis on nende reformide eeltingimuseks. riigiabi seaduse ja rahvahääletuse seaduse aitab, näitavad, et riik võib, riigil on tahe edasi minna, see näitab ka suutlikkust Euroopa Liidu integratsiooni teel ja sellised asjad ei ole võimalikud ilma laiaulatuslike poliitiliste kokkulepete ja toimivate institutsioonidega kõikidel administratiivsetel tasanditel. Need olulised küsimused, mis kajastuvad suuremas osas muudatusettepanekutest, on heaks aluseks Bosnia-Hertsegoviina kohta koostatavale positiivsele motiveerivale raportile, toetan kõiki kompromissettepanekuid, iseäranis neid kompromisse, mis puudutavad EUSR-i äh, või ekstreemsust ja meie peamiseks eesmärgiks peaks olema Bosnia-Hertsegoviina aitamine integratsiooniprotsessi teel ja me tahaksime, et arengud oleksid kiiremad. meie jaoks on siin mängus ka Euroopa Liidu julgeolek, kogu piirkonna stabiilsus, aga see ja ka riigi kodanike heaolu suur tänu. tore on teid näha sellel uuel toolil. teen, ma vabandan, et jäin hiljaks. tänan kolleege ja Jelko Katšinit ja Ivo Valdnut, kes äh, rääkisid minu fraktsiooni nimel. mina olen tegelikult ise variraportöör, tahtsin tänada Doris Pakki selle tasakaalustatud dokumendi koostamise eest. aga mul on ka kolm märkust. kompromiss number neli. me rääkisime sellest, me rääkisime viis pluss kaks valemist ja sellest, kui oluline on selle väljatoomine ja ma juhiksin äh, teie tähelepanu kompromiss neli sõnastusele, kus on öeldud, et äh, kaalutakse kõrge esindaja laialisaatmist, kuid tuletab äh, meelde, et ametivõimud peavad lahendama järele jäänud küsimused, outstanding issues. nii et tegelikult konkreetne seos on seal olemas. siis kompromiss kaheksa me oleme püüdnud äh, vahapiidid äh, ära mainida ja, aga seda üldisemas kontekstis, äh, kus oleme rõhutanud vajadust võidelda igasuguse äärmusluse vastu. no minule selline sõnastus sobib ja me oleme põhimõtteliselt ju välja toonud, jah, igasugust äärmuslust on, aga suurem osa sellistest äh, äärmuslikest liikumistest äh, on äh, ajaloolised juba Bosnia-Hertsegoviinas vahabism, aga on otsekui imporditud äärmuslus ja seetõttu väärib see eraldi esiletoomist. ja kolmandaks tahtsin rõhutada, et äh, meie fraktsioon toetab äh, meie muudatusettepanekut nelikümmend viis, sellepärast et me arvame, et põhiseaduse reformi tuleb rohkem esile tuua. samuti tuleb rõhustada vajadust konsulteerida kõikide sidusrühmadega, toetame endiselt siis muudatusettepanekut nelikümmend viis, ehkki me kompromisside seas sellele kohta ei leidnud. Uh You pointed on me. I couldn't find it very fair because. Thank you, Mr Chairman, I'd like to also to thank uh, suur tänu, tahtsin ka tänada kolleeg Doris Pakki. Äh, hästi tasakaalustatud äh, ja põhjaliku, äh, põhjalikult järele uuritud raporti eest. minu kolleegid juba rääkisid üksikasjalikult ja ma olen põhimõtteliselt oma fraktsiooni seisukohtadega nõus, kuid juhiksin tähelepanu sellele küsimusele, mis meie aruteludes ikka jälle esile kerkib, vahaabi äh, äärmuslased. me, meie arvates sõnastus on tasakaalustatud ja, ja juhib tähelepanu probleemile, mis, mida esineb kogu piirkonnas. aga ma arvan, et tegelikult see ei ole probleemiks mitte ainult selles piirkonnas, vaid kogu maailmas. praegu võime siin selliseid arenguid täheldada Vahemerest lõuna poole, ka meie enda koduriikides. Vahabi äärmusluse suurim keskus väljaspool Saudi Araabiat on London ja see on tegelikult seotud selle äärmusliku ideoloogia ekspordi probleemiga Saudi Araabiast. jah, võib-olla just nimelt Saudi Araabia raportis me peaksime vahaabi äärmusluse küsimust ja eks äärmusluse ekspordi küsimust kui sellist välja tooma. ja vaadake nüüd Süüria arengut, seal samuti on märgata äärmuslust ja veel kord tänu Doris Pakile. ja, härra Vorsitzende, also es war nicht die Absicht, das Thema Wahhabismus jetzt hier stundenlang zu diskutieren. suur tänu, esimees ma ei tahtnud tegelikult lõputult hakata rääkima vahhaabi äärmuslastest, tõin, tõin nad välja ainult sellepärast, et äh, ajakirjandus on sellele palju tähelepanu pööranud. ja loomulikult me peame olema praegusel hetkel väga ettevaatlikud. Bosnia jaoks äh, on äh, olukord veel arenemas, moslemi äh, elanikkond on suur ja seetõttu Wahhabi äärmuslastel on ka suur kasvupinnas tegelikult. ja ma arvan, et me peaksime seda mainima, me ei tohiks seda välja jätta. on ka teisi äärmuslikke natsionalistlikke rühmitusi. mõistagi. ja seetõttu minu meelest oleme me leidnud õige sõnastuse, me ei taha siin rünnata Bosniat, me tahame lihtsalt juhtida tähelepanu võimalikule ohule ja praegu on veel sellise, selline tendents on praegu alles algusjärgus, aga hiljem, kui asi võib muutuda hullemaks, öeldakse meile, et ei ole sellele tähelepanu juhtinud, nii et äh, ma arvan, et äh, me peaksime seda mainima, mitte liigselt esile tõstma, aga siiski mainima. Srebrenica, me oleme alati seal aset leidnud, sündmused hukka mõistnud. ja ma arvan, et siin me peaksime lihtsalt probleeme mainima ning kandma hoolt selle eest, et me kõike ühte patta ei paneks. härra Katsin ütles, et mina äh, äh pooldan kõrge esindaja äh, mandaadi lõpetamist. Äh, mina olen meie koja esindaja. ja paistab, et Emil Poskurt ei ole meie kompromissidega rahul, kuid toetab neid ka piiri küsimustes. Äh, proua Poskurt on esitanud muudatusettepaneku, maininud äh, Horvaatia presidenti ja tema avaldusi piirimuutuste kohta ma ei hakkaks siin naabr, naabruspresidente tsiteerima. meie pöördume siin praegu Bosnia-Hertsegoviina poole, nemad ise tegelevad naabrus, naabrite küsimustega. kui meil on raport äh, Horvaatiast, siis võime mainida nende presidente, peaministreid ja kõiki ja muid avaldusi. nii et äh, mina olen proua Baskurdi muudatusettepanekute vastu ja ma arvan, et naaberriikide presidente ei peaks siin mainima, sellepärast et antud kontekstis ei ole see päris asjakohane. ja veel. minu jaoks oli äh, suur probleem millele me loodetavasti, millele me loodetavasti lahenduse leiame, seda mainis ka härra Katsin ja ka teised, et kolleegid tahavad, et me kutsuksime kokku suure rahvusvahelise konverentsi, kus me võiksime kõikide sidusrühmadega koha peal asju rääk-, asjadest rääkida, kuid äh, ma arvan, et sellisel juhul äh, kaotame me silmist kõige tähtsama. praegusel hetkel ministrite nõukogu on ülesehitamisel see tuleb ellu viia kõigepealt. Bosnia-Hertsegoviina kui riik on kujunemisjärgus ja praegusel hetkel me ei peaks teatama, et meil on vaja rahvusvahelist konverentsi, kes, mis meil lähtuks Daytoni lepingutest ja ÜRO egiidist. praegu peab Bosnia-Hertsegoviina hakkama oma süsteemi alt üles üles ehitama, nad püüavad praegu muuta põhiseadust ja Sedic-Finsi kohtuasi, nad püüavad äh, Strasbourgi äh, kohtulahendit äh, järgida ja nüüd suure rahvusvahelise konverentsi korraldamine ja viimane oli Putmi-, Putmeris. ja mina arvan, et me peaksime usaldama neid ja mida kiiremini kõrgem esindaja lahkub, seda kiiremini võetakse koha peal vastutus enda õlg-, õlgadele. ma olen küll väga emotsionaalne praegu, kuid sellepärast, et see on minu jaoks tähtis küsimus, me peame tegutsema delikaatselt, ettevaatlikult sellepärast et Balkani piirkonnas on väga palju tundlikke probleeme. ja kui me üt-, kutsume kokku rahvusvahelise konverentsi, siis, äh, siis küll me delikaatselt ei tegutse. ma arvan, et usaldagem äh, kohapealseid inimesi. suur tänu koostöö eest äh. proua Lunatšak palun tehke kiiresti, me saaksime edasi liikuda. suur tänu. Äh, kas te soovisite, andsite mulle, kas te küsisite, kas ma soovin äh, kõneleda? jah, soovin küll, Doris, ma vabandan, et ma jäin nii hi hiljaks, aga no meie fraktsioon püüdis äh, leida kompromissi vahaabi äärmuslastega küsimustes teiste fraktsioonidega. et äh, mõista hukka kõik äh, usulised äh, avaldused usurühmitustelt. sellega lõpetame selle päevakorraküsimuse käsitluse, käsitlemise ja enne kui läheme Türgi küsimuse kallale, tahtsin äh, anda teile, proua, võimaluse avaldus teha. suur tänu, et andsite mulle võimaluse rääkida ühest tund-, delikaatsest humanitaarküsimusest, millele juhiti minu tähelepanu eile õhtul. nagu te võib-olla teate, Türgi ajakirjanduses hiljuti äh, teatati, et kolmkümmend kaheksa äh, luukeret leiti Abakiri äh, vanglast tavalise äh, renoveerimisprotsessi käigus ja kõikide äh, puhul oli surma äh, põhjuseks üheksa millimeetrile kuul. Äh, me oleme sarnaste juhtumitega ka Küprosel kokku puutunud ja need leitud surnukehasid uuriti, viidi läbi DNA analüüs ja tegemist ja kinnitati, et neil pole midagi pistmist Türgi, kurdi ja kadunud isikutega, nii et äh, ma palun Küprose teadus äh, üksustele juurdepääsu nendele surnukehadele, sellepärast et äh, Küproses on väga paljud inimesed äh, mures, äh, kuivõrd nii palju, kui me teame, siis pärast seitsmekümne neljandat aastat sõda, neljakümne, seitsmekümne neljanda aasta sõda oli rohkem kui kakssada inimest Abakiri vanglas. suur tänu. ma teen ettepaneku, et me pöördume Türgi saatkonna poole ja võib-olla võiksime sellest raportööriga äh, omavahel rääkida, et äh, täpsustada, mida me saame teha. suur tänu, proua! ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga, selleks on Türgi. meie raportööriks on proua äh, Oomen Reuten. palun, proua! Äh, suur tänu, esimees. kaheteistkümnendal jaanuaril selles meie komisjonis esitasin ma äh, esialgse raporti Türgi, eh, Türgi eduraporti ning sellel ajahetkel ma ka ütlesin, et ma, ma jagasin Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu lähenemist, nimelt nad leidsid, et Türgil on väga oluline roll Euroopa Liidu julgeolekus ja eh, heaolus ning sellest ma räägin ka oma raportis, räägin meie vastastikusest äh, sõltuvusest äh, äh, Türgi ja Euroopa Liidu vahel. ma räägin ühtlasi ka Türgi potentsiaalsest majanduskasvust ning Türgi olulisest rollist energiatarne valdkonnas ning samuti meie võimalikust sünergiast äh, ei Euroopa Liidu ja Türgi välispoliitika vahel. see vastastikune sõltuvus annab positiivseid äh, tulemusi nii Euroopa Liidu kui Türgi jaoks, kuid äh, see tähendab seda, et me peame tegutsema mõlemalt, mõlemad pooled peavad tegutsema, peame tegema jõupingutusi et, äh, et äh, meie tööl oleks ka tulemusi. meil on vaja konkreetseid tulemusi reformi valdkonnas, meil on vaja ka para-, paremaid suhteid naaberriikidega. Euroopa Liit, Euroopa Liidu liikmesriigid peaks toetama volinik Filet et ähm, äh, parandada äh, meie suhteid äh, Türgiga. samuti loodan, et mõningate peatükkide arutamisel meie tegevus kiireneks ja tõhustuks. oluline, olulised on ka arutelud inimõiguste üle. nüüd välispoliitika ja võitlus terrorismi vastu kui me intensiivsemalt koostööd teeme, siis on võimalik teha äh, tugevaid ähm, äh, edu, suuri edusamme. ma äh, väljendasin eelmine kord oma suurt muret väljendus sõnavabaduse kohta. ning selle üle, et, ähm, et kohtueelsele uurimisele, kohtueelse uurimise aegne mm, vangistus tihtipeale on mm, väga pikk ja inimesed peavad olema kaua vangis, enne kui nad, nendele kohut mõistetakse. ma sooviksin öelda, et praegu rohkem kui kunagi varem on oluline saata eh, positiivne, kuid samas jõuline eh, sõnum Türgile on väga tähtis, et me saadaks äh, ka selge sõnumi, mis aitaks Türgil edasi liikuda. ma ei hakka siin nüüd väga detailideni seda asja arutama, millest on, ma räägin neist detailidest, mille on tõstatanud minu kolleegid, sest äh, see tähendaks seda, et me kordame seda, mida on juba enne kolmavalt öeldud ja kui me hakkame iga kord sinna juurde midagi panema, siis äh, hiljem ei ole sõnum enam sugugi mitte selge sellega seoses eh, eh, selle resolutsiooni ja arutelu lõpetuseks, eh, mille sai nelisada kuuskümmend üks muudatusettepanekut, oleme teinud tõhusat koostööd raportööridega, et jõuda kompromissmuudatuseks ettepanekuteni. ma tänan kõiki kolleege tõesti tubli koostöö eest. me suutsime kakskümmend üheksa kompromissmuudatusettepanekut koostada Äh, ning äh, äh, ning tänu meie sekretäriaadi tublile tööle saime me esmaspäeva õhtul need ka laiali saadetud. kompromissmuudatusettepanekutel on selge sõnum. oma raporti projektis ma tsiteerisin terror, Türgi terrorivastase võitluse seadust ja ütlesin, et see Eh, puudutab inimesi, kes on eh, nii-öelda ennetavas vangistuses, kuid eh, ma ei rääkinud konkreetsetest juhtumitest. me mainisime neid kompromissmuudatusettepanekutes, nii et me oleme märkimisväärselt täpsemalt terrorivastase seaduste ra-, küsimuses, rääkisime ka, ka karistusseadustikust äh, mida meie meelest äh, tõlgendatakse liialt, äh, liialt äh, umbmääraselt. me leiame, et selles kriminaalseadustikus on selliseid punkte, mida tuleks kindlasti muuta. nüüd teine punkt puudutab suhteid valitsuse ja opositsiooni vahel ma rõhutan, et kompromissmuudatusettepanekutes, et väga oluline on algatada dialoogi valitsuse ja opositsiooni vahel. rõhutan ka seda, kui oluline on koostöö. väljendame oma muret e, praeguste, e, e, praeguse olukorra üle, kus on tek-, kus on näiteks äh, algatatud ühe äh, opositsiooniliidri vastu kohtuprotsess. kuidas äh, on võimalik tööd teha, kui, kui oleme kohtuliku uurimise all, kogu demokraatia langeb siin ohtu, seda oleme oma tekstis ka öelnud samuti oleme oleme rääkinud ka Artingi äh, kohtu asjast, mis puudutab õigusriigi toimimist ning äh, samuti ka äh, kohtusüsteemi iseseisvust ja erapooletust. Ähm, oleme nagu eelnevatel kordadelgi öelnud, et, et selles valdkonnas Äh, toimuks äh, põhjalik uurimine ja tõde tuleks päevale ning tõ-, ning äh, et tõ-, tegelikult süüdlased jõuaks kohtu alla, kõik süüdlased jõuaks kohtu alla, mitte ainult mõned. olen teinud mõningaid muudatusi oma tekstis, toetame dialoogi Türgiga näiteks vabakaubandusleppe raames, me toetame reformiprotsessi, mille öö, Äh, on välja kuulutanud justiitsminister, need on esimesed sammud õiges suunas ning me kutsume üles komisjoni, et ta äh, arutaks võimalikke meetmeid, mis äh, aitaks kahekümne neljanda peatüki avamist. on veel mõningaid punkte, kuid ei anna mulle kindlasti aega, et seda kõike arutada. kuid kui te loote läbiähelikult läbi, läbi kompromissmuudatusettepanekut, siis see, see kõik on seal sees. nüüd üks punkt, mille kohta me ei teinud kompromissmuudatusettepanekut. miks? sellepärast, et tekst, resolutsiooni algtekst ei ole mitte ainult äh, selge, äh, vaid ta on väga täpselt koostatud ja see puudutab Türgi suhteid Küprosega sellega seoses ma tahaksin pöörduda kõikide kolleegide poole ja paluksin, et äh, kõik muudatusettepanekud, mille nad meile esitavad Küprose kohta, ma ütlen teile kohe, et ma äh, lükkan need tagasi, te võite need esitada või tagasi võtta, kuid äh, meie tekst selles osas jääb muutumatuks. ma sooviksin tänada kõiki, kes minuga koostööd teinud ja ma loodan, et homme hääletatakse selle raporti poolt ja ma loodan, et äh, meie resolutsiooni selgus ja äh, selguse tugevus jääb ka pärast hääletust samaks, aitäh. Thank you, Mr Chairman and thank you our suur tänu ja suur tänu ka raportöörile Riiale. ta tegi ära tõesti väga tubli töö tema raport on väga tasakaalukas, väga positiivne, nagu seda on ka äh, volinik Füle poolt äh, välja pakutud äh, programm, et edasi minna meie suhetes Türgiga. ma pean ütlema, et mina oma, meie, meie fraktsioon esitas ohtralt muudatusettepanekuid ja osalesime ka läbirääkimistel Õriaga, et ähm, saavutada see tubli tasakaalustatud tulemus, milleni lõpuks jõuti. see on täpselt see, milleni me tahtsime jõuda, ma arvan, et äh, see oleks, äh, see on oluline osa meie suhetes Türgiga praegusel hetkel just, äh, kus Türgi on, mängib väga-väga olulist rolli äh, meie e, regiooni naabruses e, väga positiivsete tagajärgedega, kuid e, samas on meil ka uued väljakutsed. ja alates juulist on Küpros Euroopa Liidu eesistuja ning see tähendab, et on vaja tähendab seda, et et on vaja teha jõupingutusi kõikide, kõigi osapoolte poolt. ka Türgi peab järgi mõtlema selle üle, kuidas arendada oma suhteid Euroopa Liiduga. leiame, et on väga oluline, et kutsutakse üles peatükkide kahekümne kolme, kahekümne nelja avamiseks ning Äh, samuti on oluline äh, keelekasutus, mille osas me jõudsime kokkuleppele, mis äh, puudutas siis kõige olulisemaid probleeme, eriti just õigusvaldkonnas ja kohtuprotsesside osas, millest siin ka räägiti juba. see puudutab ka väljendusvabadust äh, ja plura-, meediapluralismi. ma leian, et Andringi juhtum on äh, kahtlemata selge näide sellest, kuidas ei peaks tegema. ning see, mis minu fraktsiooni eriti puudutab, on äh, terrorivastase võitluse seaduse eh, liiga entusiastlikku kasutamist, eh, et eh, takistada neid, kes on opositsiooniliikmed või üritavad oma arvamust erinevatel viisidel väljendada. see, mis nüüd puudutab Küprost, siis meie fraktsioon soovib, et võimalikult tasakaalustatud tulemust ning lihtsustab kindlasti selle tulemuse saavutamist. tahaksin lihtsalt meenutada seda, et äh, eile me kohtusime nõukogu esindajaga ja me küsisime äh, selle välja pakutud äh, Türgi poolt korraldatavat Süüria konverentsi kas äh, see tähendaks ka näiteks, et äh, Küprosele saadetaks kutse ning äh, mind lohutas see vastus, mille me saime. nii et tundub, et see küsimus tõesti kerkib üles ja loodetavasti tulemused on positiivsed ka järgmises raportis. suur tänu veel kord raportöörile ka minu fraktsiooni poolt ja tahaksin mainida ka Robbie Olsi, ta ei saanud täna siia tulla, ta on haige, ta palus, et ma, et ma mainiksin äh, mõningaid olulisemaid küsimusi, aitäh. Ähm, suur tänu. mina sooviksin samuti tänada Riia Umen-Reutenit peaaegu aasta aega juba me oleme olnud kõik nõus sellega, et olukord on paradoksaalne. toimuvad liitumisläbirääkimised Türgiga. see ju peaks olema positiivne, kuid see tähendab seda, et meil on teisi koostööprobleeme nendega, näiteks äh, välispoliitikas ning sellega seoses ma sooviksin öelda, et on väga hea, kui me ütleme, et meie äh, koostöö peab olema pisut laiapõhjalisem ja positiivsem, see ei peaks keskenduma ainult äh, liitumisele, me ei tohi teki-, tekitada probleeme teistes koostöövaldkondades. raport äh, sisaldab väga olulisi sõnumeid, äh, üks küsimus, mis meid väga puudutab, põhiõigused, inimõigused, õigusriik. Türgi kui kandidaatriik peab näitama, et ta peab, suudab läheneda Euroopa standarditele ja mitte ja seda ü, <laughs> laiemas plaanis, mitte ainult mõningate detailide muutmisega. tundub, et mõningates valdkondades on olnud lausa tagasikäik, see on väga murettekitav, mõelgem kas või detsembris äh, arreteeritud ajakirjanike juhtumilt. seda ei saa kuidagi heaks kiita suhted kurdidega on samuti murettekitavad ning sooviksin veel midagi öelda. kui me soovime, et kurdide olukord laheneks rahumeelselt, siis tuleb paluda jõupingutusi kõigilt osapooltelt. näiteks Türgi äh, ajakirja toimetuses toimusid rünnakud. pärast seda, kui ähm, üks kurd arreteeriti, väljendusvabadus peaks kehtima kõigi jaoks ning kohtuprotsessi tuleb respekteerida. Türgis eh, kohtusüsteem endiselt ei respekteeri euroopalikke väärtusi näiteks Jardenekoni juhtum. meie soovime, et me tuleks äh, komisjoni poolt pisut sügavam äh, arutelu punkti üksteist osas, oleme siin pisut äh, pinnapealsed. meil on olemas selge sisuga kiri, komisjon ütles, et et on, on probleeme õigussüsteemiga kohtus, ei saa öelda, et et ähm, kõik on korras ja samas öelda, et õigussüsteemiga on probleeme. mis puudutab põhiseadusreformi, äh, siis äh, äh, parlamendikomisjonides on tehtud suuri edusamme, kuid samas põhiseaduse tegelikku muutmist, mis algas kahe tuhande kümnendal aastal, siis on olukord täiesti teistsugune, me paluksime punktis viis, et et ähm, protsess jätkuks edasi, et järgmises eduraportis kirjeldataks täpselt, milline on äh, olukord. Türgi äh, partnerid on praegusel hetkel väga mures. peatükkides kakskümmend kolm, kakskümmend neli tuleb avada võimalikult kiiresti, loodame, et agenda on positiivne ning loodame, et Türgi oluline roll selles piirkonnas leiaks kajastust, et ta liigub edasi ning Eh, loodetavasti on siin keegi meie Euroopa välisteenistusest, kes meid eh, saaks pisut täpsemalt asjast rääkida, sest see eh, kajastaks, kui oluline on Türgi Euroopa välispoliitika jaoks ning me peame samuti omapoolse panuse esitama. dialoog näiteks tolliliidu kohta peab toimuma asjalikumalt, on tehtud edusamme, see on hea, kuid loodame, et see parandab ka õhkkonda meievahelistel läbirääkimistel, aitäh! Äh, suur tänu! see, mida te ütlesite komisjoni analüüsi kohta, siis mina sooviksin teid toetada, ma paluksin komisjoni, et et ta äh, tõesti jätkaks äh, seda analüüsi sügavuti, see on teie kohustus, seda soovib Türgi ja seda soovib ka Euroopa Parlament ja nüüd proua Flod. suur tänu, härra esimees, suur tänu, proua Omen Reuten. ma leian, et teie poolt esitatud äh, töö, mis me täna arutame ja homme hääletame, on väga kasulik, väga täpne, väga oluline, ta on kriitiline, kuid ma leian, et tegu on konstruktiivse kriitikaga ehk eh, siis ehm, see eh, kriitika, mis kutsub üles Türgi võimuesindajaid eh, raskustest üle saama, näiteks mis puudutab justiitsreformi pakettide vastuvõtmist või väljendusvabaduse kaitsmist, sest see on tõesti väga hästi suunatud täpne kriitika, minu meelest ka peaks stimuleerima mm, Türgi võimuesindajaid ning äh, aitama äh, neile mõelda, kuidas äh, e-, edusamme teha nii uue põhiseaduse vastuvõtmiseks kui ka karistusseadustiku muutmiseks või mis puudutab eriti just terrorivastast võitluse seadust. ma leian, et see on hea töö, sest ta meenutab ka Euroopa enda vastutust, kui me soovime, et Euroopa Liit äh, ning äh, Türgi äh, ühinemisperspektiiv on mootoriks äh, reformide ja demokratiseerimise protsessi jätkamiseks selles riigis, siis oleks väga hea, et me käivitaks kõik oma tegevuskasu, tegevuse võimalused, näiteks avades peatükid kakskümmend kolm, kakskümmend neli, selleks, et kaitsta põhiõigusi. ma leian, et üldine lähenemine on väga hea, leian, et see raportöör äh, täiendab äh, väga hästi Euroopa Komisjoni poolt välja töötatud äh, strateegiat positiivse agenda osas. leian, et, et, et raport on tõesti stimuleeriv ning on toetab oluliste reformide läbiviimist Türgi demokraatis-, demokratiseerimiseks. ma tänan proua Umer Reutenit, kes on teinud ära väga tubli töö. ma sooviksin esitada muudatusettepaneku, mis ei ole lisatud kompromissmuudatusettepanekusse. meil on põhjust muretseda nimelt keskkonnamõju arheoloogilise eh, ja eh, keskkonnamõjude pärast, mis on seotud majanduskasvuga, majanduskasv on küll väga tore, kuid samas Türgi eh, poolt tehtavad valikud äh, Eh, võivad kahjustada Türgi keskkonnaolukorda, ma arvan, et oleks äärmiselt mõistlik ja ka seda võetaks Türgis kuulda, kui me seda kõike ütleks, et ehm, et eh, kui me homses raportis teeks, soovitaks Türgil selles osas ettevaatlik olla. ning eh, kuna tegu on väga olulise protsessiga, kuna tegu on ajakirjanikuga, kuna selge on nüüd, et see, et ehm, Eh, Romdingi mõrvast ma räägin, et oleks väga oluline eh, hinnata eh, Türgi valitsuse poolt tehtud raportit, mis on äärmiselt detailne ja mis ütleb, et et ametnikud, kes otseselt või kaudselt on süüdi ajakirjaniku mõrvas, ei ole äh, kohtu ette jõudnud ning nad ei ole pidanud vastutama oma tegude eest. see kindlasti vähendab Türgi ähm, justiitssüsteemi usaldusväärsust ning äh, see raport äh, peaks äh, olema hea võimalus Eh, et tuletamaks Türgile meelde, et sellel kõigel peaksid olema eh, juriidiliselt ka mingisugused tagajärjed. ühesõnaga suur tänu selle tubli töö eest, ma arvan, et me kõik hääletame selle raporti poolt. ma arvan, et seda võetakse eh, kuulda ja mul on selle üle ainult väga hea meel. härra Van Orden, suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin tunnustust avaldada Riiale tegemist on äh, äärmiselt äh, keerulise äh, teemaga, nagu me teame, ja Riia on selle lahendanud väga õigesti. loomulikult on väga palju siin kemplemist ja on ka selliseid kohti, kus me oleme tõesti kardinaalselt eriarvamusel aga üldiselt äh, on siiski äh, see suhteliselt tasakaalus raport. väga oluline on, et me Türgiga suheldes või väldiksime pingeid ja toetaksime edasiminekut. me peame mõistma, et äh, Türgis, Türgit saatev edu on oluline mitte ainult neile, vaid ka meile. Need, kes äh, tahavad osaleda selles demokraatlikus protsessis Türgis, äh, peaksid äh, lahti ütlema vägivallast, selles osas ei saa siin kindlasti sõnu valida, tuleb otse välja öelda, ma mõtlen siin peaasjalikult just siis juhtivatele poliitilistele jõududele, kes mõistaksid hukka PKK terroristliku tegevuse. Küprose küsimus loomulikult on ka keeruline, kuid kompromissimeelne peaks olema mõlem osa, mõlemad osapooled me ei saa nõuda seda, et äh, Türgi pidevalt teeks järeleandmisi, aga vastu midagi ei saa. ja lõppkokkuvõttes siis härra esimees, raport on äh, positiivne ja me toetame seda, aitäh. suur tänu, härra Hatši-Georgiev. suur tänu härra esimees, lubage tänada proua Omer Reutenit kogu selle tööst, mille ta on ära teinud selle raporti kallal. Türgiga parlamentaarse ühiskomisjoni liikmena käisin ma koos teiste kolleegidega hiljuti Türgis visiidil ja meil õnnestus seal kohtuda inimestega äh, vabakonna seast ja Nemad viitasid sellele, et üle saja ajakirjaniku on vangistatud, sajad inimesed äh, kurdi liikumisest on samuti äh, vangi pandud, sellepärast et äh, väideti, et nendel on suhted KCK liikumisega, mis peaks olema, mis väidetavalt on PKK relvastatud eh, tiib. see on üks nendest küsimustest, kus Türgil on väga raske leida tee suurema demokraatia suunas. kurdi küsimuses ei ole mitte midagi muutunud, mitte mingisugust edasiminekut ei ole näha ja Euroopa Liit eh, ning Euroopa Parlament lihtsalt jälgivad seal arenguid, kuid me ei tee mitte midagi selleks et türklastele survet avaldada valdkonnas, mis ju ometigi mõjutab sadu tuhandeid inimesi. nüüd äh, peatükkide kakskümmend kolm ja kakskümmend neli avamine me ei ole selle vastu, et Türgi äh, liigub Euroopa Liiduga integreerumise suunas, kuid ma küsisin seda ka härra Bashi käest, et äh, mida Türgi teeb siis, kui Küpros võtab üle eesistumise Euroopa Liidus ja paneb siis päevakorda teatud peatükkide avamise. ma tahaksin kõikidele meelde tuletada, et härra Bash, pealäbirääkija, on viidanud sellele, et mitte ühtegi peatükki Küprose eesistumise ajal ei avata mis tähendab seda, et nad keelduvad sellest teest, nad ei otsi sugugi võimalusi Küprosega rahumeelselt läbirääkimisi pidada. see on asi, mis tuleb hukka mõista, me peame Türgile ütlema, et ei ole a priori võimalik äh, lüüa uks kinni äh, Küprose ees äh, kommunikatsioonikanalite avamisel see on ju asi, mis tegelikult väga paljudele kolleegidele on tähtis. nii et tõesti natuke liiale on nad läinud, kui nad niimoodi läbi härra Bashi meile vastavad. me peame toetama selles raportis seda, et äh, Türgi äh, tooks äh, oma relvajõud Küproselt välja Neil ei ole mitte midagi kaotada, kui nad äh, väed välja viivad äh, Küprose okupeeritud aladelt. Neil ei ole tõesti mitte midagi kaotada. ja kandidaatriik just niimoodi peakski käituma ja lisaks sellele peaksime Famagusta osas arvestama ka ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga. me ise oleme vastu võtnud resolutsiooni sellel teemal, mis leidis väga suurt toetust äh, kolleegide seas. nüüd on esitatud muudatusettepanek, mis äh, ka muudatus, mis just ka Famagusta küsimusega tegeleb. see on muudatusettepanek nelisada viisteist ja viidatakse siin äh, siis, nagu ma ütlesin, ÜRO resolutsioonile ja räägib Erkani äh, rahvusvahelisest lennujaamast Nicossias, ärgem äh, petkem ennast selles osas, et äh, millest tegelikult ÜRO resolutsioon räägib, see on piiratud Famagusta küsimusega ja ei puuduta üldse teisi valdkondi. nii et ärgem unustagem seda, mis tegelikult ÜRO resolutsioonide sisu on. nüüd Küprose eksklusiivse majandusruumi loomine, meie, Küpros on allkirjastanud rahvusvahelise mereõiguse konventsiooni, äh, Türgi mitte, alles mõned nädalad tagasi Türgi minister ütles, et välismaised ettevõtted ei peaks saama luba Küprose piirkonnas mineraalide kaevandamiseks, äh, see on samuti tekitanud pingeid ja minu meelest äh, Euroopa Parlament peaks küll jah ütlema, et äh, nad on valmis Türgi liitumiseks, kuid et Türgil on siiski vaja enne täita teatud äh, kohustused. suur tänu. hääletajate nimekiri on nii pikk, et me istume siin vist poole ööni. nii et ma palun, et nüüd pärast seda, kui variraportöörid on rääkinud, jääb kõigile üle kõneaega poolteist minutit. härra Duff äh, näitab meile kõigile, et see on võimalik, et poolteist minutiga ära öelda, mis vaja on öelda. annan endast parima, härra esimees. kaks järeldust sellest äh, ühtsest parlamentaarsest äh, ühiskomisjoni kohtumisest Istanbulis järgmise, eelmisel nädalal. kõigepealt esimene järeldus on see, et äh, põhiseaduslik protsess on pluralistlikuma laadi ja märksa ähm, täpsemalt välja arendatud, kui me kart-, kui me oleksime võinud loota ja tegelikult see on võtmeks kõigele sellele, mis Türgis hakkab toimuma ja mis saab Türgi ja tema naabrite vahelistest suhetest. nii et see on ülioluline. et me jälgime, omame järelevalvet äh, ja omame kogu informatsiooni selle protsessi kohta. Jare Tšitšek Äh, su-, äh, suure rahvuskogu, äh, Türgi suure rahvuskogu president on, kes vastutab ju põhiseaduse koostamise eest, on olnud suhteliselt vastuvõtlik sellele, et Euroopa Parlamendi liikmed oma rolli omavad selles protsessis ja see on positiivne. ja järgmine punkt on Küpros ma olen nõus sellega, et äh, tõenäosus, et Türgi teeb järeleandmisi Küprose küsimuses, on umbes üks suur null, mis tähendab seda, et pall on nüüd selgelt äh, Küprose Vabariigi valitsuse äh, väljaku poolel. ja mina arvan, et tõsiasi, et Küpros äh, saab nüüd eesistujaks, annab meile võimaluse mm, nii-öelda paljastada Türgi ja esitada neile väljakutse, tõesti näidata üles tahet edasi liikuda, avades siis äh, läbirääkimispeatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli. minu meelest see on ainus viis, kuidas me saame lahti sellest piinavast halvatusest Küprose küsimuses suur tänu. mikrofon härra Brokile, palun. suur tänu, ütleb proua Boskuur. lubage tänada kõigepealt Riia Omer-Reutenit, sest et äh, tema on paremini kui keegi teine aru saanud sellest, et me peame asjale lähenema mõlema vaatevinklist. ja et tegemist on äärmiselt äh, olulise punktiga, sest et lõpuks ometi on eduaruanne positiivse kõlaga ja see on kindlasti väga oluline meie suhetes Türgiga edaspidi. meie peame Euroopas tegema Türgiga koostööd äh, selleks, et tagada, et need äh, reformid siis siiski ka ellu viiakse. inim- äh,, naiste võrdõiguslikkus on üks nendest valdkondadest, kus äh, tuleb tagada veel suurem edasiminek, ma käisin eelmisel nädalal Türgis ja sellised küsimused nagu inimõigused, äh, seadusandlik reform, kohtusüsteemi rait-, äh, reform ja naisõigused on kõik osa sellest laiemast punktist, pildist kui me tahame midagi ära teha eh, terrorivastase võitluse seadusandluse kuritarvitamise vastu, siis me peame siiski Türgiga koostööd tegema selleks, et leida ühine tee edasi. peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli tuleb avada, tagamaks selle, et viiakse sisse tõelised muutused, tõelised reformid, nii et meil kõigil on siin oma roll mängida ja kuivõrd juba Küprosest äh, räägiti, ma tahaksin väljendada lootust, et mõlemad osapooled on valmis äh, edusammudeks äh, ja edasiliikumiseks ja see oleks kindlasti, kindlasti on eesistumine väga motiveeriv selleks. mikrofon härra esimehele, palun. Thank you, president Θα ήθελα να αναφερθώ στο Κυπριακό. Suur tänu, härra esimees. Küpros. ma tahaksin öelda, et kui ma mõtlen viimase aasta peale, siis äh, Türgi poolelt Küprose probleemile lahenduse leidmisel on kasutatud äh, nende poolt äh, väga agressiivsed taktikad, nad on oma seisukohad välja öelnud äh, ning nad muidugi arvestavad sellega, et äh, Küpros võtab üle eesistuja kohe Euroopa Liidus ja tekib väga suur probleem minu meelest ka selle eksklusiivse majandustsooniga vaatamata aga sellele Küprose äh, okkalisele küsimusele on äh, proua Ammerreuteni raport äh, väga leplik, ta on üritanud leida ühtsed seisukohad kõikide fraktsioonidega ja ma kutsuksin proua Ammerreutenit praegu üles esitama kompromissresolutsiooni ka sellise, mis puudutab siis Küprosel asuvaid Türgi asundusi. nimelt Küprose asunikud äh, saare okupeeritud äh, poolel, neid on väga palju ja või vabandust, Türgi asunikke on seal väga palju ja kui türklased nii äh, suuremahuliselt sinna Küprose põhjaossa jäävad, siis see tekitab väga suuri pingeid ja väga suuri probleeme ja ma olen esitanud muudatusettepaneku, ma olen üles kutsunud äh, Türgit äh, lõpetama selliste ebaseaduslike asunduste loomise Küprosel, see on kindlasti selline positiivne, proaktiivne samm meie poolt sellist asja nõuda, sest et praegu probleem ainult süveneb. proua Latford, palun. suur tänu, härra esimees ma teen lühidalt, ei hakka siin kordama kõiki neid kiidusõnu proua raportöörile, paar märkust, kõigepealt kurdide küsimus, proua Omreiten on siin leidnud äh, väga hea kompromissi äh, lõike kakskümmend kaks osas, äh, kus räägitakse kurdi küsimuse kõigepealt probleemiks unustamist ja siis poliitilist äh, lahe, poliitilise lahenduse leidmise vajalikkust, kuid ma äh, räägiksin natukene ka kolmekümne neljandast äh, lõikest, mis puudutab siis sedasama terrorivastase seadusandluse kuritarvitamist, ma tahaksin, et me loeksime selle konkreetsemalt üle, sellepärast et see, mis praegu toimub, sajad ja sajad äh, vahistamised, see on seadusandluse kuritarvitamine. tõsiasi, et mitte mingisugust poliitilist ruumi praegu ei ole legitiimsete äh, ja rahva poolt valitud äh, kurdi esindajate jaoks on väga negatiivne, kui pidevalt kriminaliseeritakse ja vahistatakse inimesi, kes Türgi kes Türgis kurdide küsimuse tõstatavad, ähm, siis me ei jõua mitte kuhugi. ja nüüd Küpros. ma ei ole nõus sellega, et siin on see hästi tasakaalus, äh, kahekümne viiendat paragrahvi minu, lõiget tuleks minu meelest kindlasti natukene parandada. tuleb vähemalt tunnistada seda, et äh, Euroopa Liit on murdnud oma lubadust aastast kaks tuhat neli, kus me lubasime Türgi küproslastele vabakaubandust, see on äh, paranemata haav, mis, mis ainult mädaneb ja mädaneb, me ei täitnud oma lubadust. mul on väga hea meel, et proua Omer Reuten on võtnud arvesse meie muudatusettepanekut kolmekümne neljanda lõike osas, äh, viisa liberaliseerimise teekaardi osas, see on meie eesmärk ja mul on hea meel, et ta on selle konkreetselt välja toonud ja para-, ja lõige kakskümmend seksuaalvähemuste õiguste kohta on minu meelest ka kena. suur tänu. kolleegid, palun äh, olge natukene distsiplineeritumad, äh, pidage kell, äh, kõneaegadest kinni, sest muidu me ei jõua järgmiste küsimusteni. härra Peeterle. Hvala lepa. <clears throat> Eh, pridružujem se čestitkam kolegici. Suur tänu härra esimees. ma tahaksin ühtlasi ka äh, tänada proua raportööri selle töö eest, mis ta on ära teinud. nii täpset raportit meil enne vist ei olegi olnud Türgi küsimuses. Äh, see on võtnud kriitilised küsimused äh, väga hästi arutelu alla ja, ja pressivabadus sealhulgas aga sellega kõik ei piirdu, tunnustatakse edasiminekuid, aga nõutakse lisa mm, edusammude saavutamist ja meie jaoks on väga oluline toetada põhiseaduslikku protsessi. ja peame konkreetselt nõudma seda, et äh, kohtusüsteemi peatükk avatakse, meil on siin vaja dialoogi, meil on siin vaja konkreetseid ettepanekuid nende läbirääkimiste ajalise kulu kohta ja see raport seega, kuivõrd ta seda just täpselt teeb, saadabki väga selge signaali välja. mul on mõned üldised märkused on väga oluline, et Türgis kujuneks välja avatud põhiseadusliku reform, reformi protsess ja ka kohtusüsteemi reformimise protsess. viimastel kuudel on opositsioon olnud Euroopa Komisjoniga äh, märksa ti-, märksa mm, tihedamas kontaktis, see on positiivne ja positiivne on meie jaoks ära kuulata kõik osapooled selles protsessis. me peame vältima selle protsessi aeglustumist. järgmine kõneleja, palun. suur tänu, härra esimees, ka mina teen lühidalt, ma tahaksin kõigepealt tunnustust avaldada proua raportöörile sellest, et ta on üritanud äh, kokku panna väga veenva ja positiivse raporti ja positiivseid elemente on siin palju. tegemist on esimese korraga, kus äh, nõukogult nõutakse seda, et komisjonile antaks mandaat dialoogi ava, äh, dialoogi pidamiseks viisa liberaliseerimise osas tegemist on ainsa riigiga, kes on kandidaatriigi staatuses, kuid kellel on endiselt vaja viisasid Euroopa Liidu suunas mina arvan, et see aitaks kindlasti ähm, hoogustada kaubandust, aga ka inimestevahelisi suhteid. on aga täiesti vastuvõetamatu, et mõne kandidaatriigi kodanikud ei saa Euroopas vabalt liikuda, ma olen täiesti nõus proua Latfordi ja härra Taffiga Küprose küsimuses, selles osas on, on see raport on natukene tasakaalust väljas ma arvan, et me peame keskenduma Euroopa Liidu kohustusele täita oma lubadusi, mille me andsime aprillis kaks tuhat neli, et äh, lõpetada Türgi-Küprose kogukonna äh, isolatsiooni, isolatsioon ja et äh, Küprose küsimus jõuaks lahenduseni veel enne Küprose eesistumise aja algamist. sellepärast et muidu igasugused meie lubadused on tühjad. suur tänu, härra Raudšek, palun. vabandust, ütleb härra Raudšek. ka mina tahaksin äh, proua raportööri tunnustada selle äärmiselt hästi tasakaalus oleva ja konstruktiivse raporti eest Äh. see räägib saavutatud edusammudest äh, Türgis viimase aasta jooksul, räägib valimistest, räägib võimalustest, ähm, et võimalusest, et äh, pannakse kokku uus põhiseadus, räägib kohtusüsteemist, aga siin avaldatakse ka kriitikat meediavabaduse ja, ja muude kodanikuõiguste osas. ma tuleksin konkreetselt Küprose küsimuse juurde minu meelest see raport on väga hästi äh, tasakaalus, tasakaalus Küprose ja Türgi äh, seisukohtade väljendamisel Türgi ei saaks mitte mingisugust kasu sellest, kui nad keelduvad suhtlemast riigiga, kelle, kes on Euroopa Liidu eesistuja. tegelikult on see praegu hoopis Türgile võimalus eh, Küprose probleem lahendada ja parandada Türgi-Küprose suhteid ja sellega koos siis ka Türgi ja Euroopa Liidu vaheliseid suhteid. see raport viitab eh, Türgi poliitilisele, majanduslikule ja poliitstrateegilisele mm, tähtsusele raport nõuab seda, et Küpros äh, tühistaks ähm, oma veto Türgi osalusele Euroopa Kaitseagentuuris. seega saaks Türgi äh, ka sõna sekka öelda Lähis-Ida probleemi lahendamisel, Lääne-Balkani küsimused, Pakistan, Iraan, kõik, kõik need ähm, probleemikolded nõuavad ju äh, koostööd Euroopa Liidu ja Türgi vahel ja minu meelest see lahendamata probleem Küpros ei peaks jääma jalgu sellele protsessile, vastupida-, vastupidi, Euroopa Liit ja Türgi peaksid võtma konstruktiivsema lähenemise, aitama mõlemaid kogukondi, nii Türgi poolel kui ka Küprose poolel ja ÜRO peab jätkama läbirääkimiste pidamist. kallid kolleegid, teie siin, härra Raudsepp, kaheksakümmend protsenti ületasite oma kõneaega, kolleegid, me peaksime siiski natukene distsiplineeritumad olema, muidu hakkame teid trahvima. ma ei tee seda hea meelega, et inimestelt mikrofoni ära võtan, aga pidage siiski kella silmas. härra Komutsakos järgmisena, palun suur tänu, härra esimees, ma tahaksin ka proua Mreidenit tänada suurepäraselt tehtud töö eest veel kord äh, siis järjekordse eduaruande puhul. see on äh, hea raport, aga mul oleks härra esimees üks märkus teha. see on minu meelest väga oluline see, et kaitsekulutused on tõusnud kolme koma viielt protsendilt umbes neljale protsendile, vabandust, äh, Kreekas on see nii, ja Kreeka on selleks sunnitud olnud äh, aastakümneid ja see on tegelikult põhjustanud selle, et äh, Kreeka on täna sattunud sellistesse majanduslikesse raskustesse. on täiesti selge, kolleegid, et Kreeka ei kannata natsionaalmahu äh, frantsismi äh, äh, all meil on äh, kasutada, meil on põhjus, miks need kaitsekulutused on nii kõrged, nimelt idast ohustab meid üks suur oht ja nii on öelnud meie kaitseminister lisaks Türgi oma äh, poliitikaga, kus nad pidevalt rikuvad rahvusvahelist õigust ja rikuvad äh, Egeuse mere piirkonnas äh, rahvulise mereõiguse konventsioone ja provotseerivalt tegutsevad, on nende ohtude peamiseks põhjuseks ja sellel põhjusel, kallid kolleegid, ja tuletaksin teile veel meelde viimaseid ähvardusi Küprose vabariigile, see, et Iisraeliga suhted on teravnenud ja et viimastel aastatel on tekkinud ka Süüria ja Iraagiga pinged ja tundub, et Türgi välispoliitika üks kõige selgemaid iseloomujoome on see, et see militariseerub. me ei saa kõikidel nendel põhjustel eirata tekkinud olukorda, me peame Kreeka rahvale saat-, saatma väga selge sõnumi, et kui nemad teevad siin äh, praegu nii suuri ohvreid toovad, siis Euroopa Parlament tugevalt ja jõuliselt mõistab hukka Türgi sellise käitumise, taolise rahvusvahelise õiguse rikkumise, provotseerimise ja kriisiolukorra kehte-, tekitamise osas Egeuse merel ja nõuab äh, Kreekalt siis selliseid äh, tohutuid kaitsekulutusi niivõrd äh, raskel ajal. härra Papadopoulos nüüd palun proua Papadopoulos isegi. suur tänu, härra esimees. me räägime kogu aeg, et Küpros on probleem. Türgi äh, liitumisteel Euroopa Liiduga, minu meelest äh, läheneme me asjale aga valest otsast tegelikult on asi ikkagi nii, et Türgi peab mõistma, et nemad peavad midagi ära tegema. ja Küpros ei ole takistuseks äh, liitumise teel, Küpros on hoopis alates tuhat üheksasada seitsekümmend neli äh, pärast Türgi vägede sisenemist Küprosele olnud ohver. Türgi on tõsine oht Küprose jaoks. Türgi äh, jätkab oma ebaseaduslike asunduste loomise poliitikat, nad ei ole valmis koostööks ja lahenduste leidmiseks. Nad ei eh, tee midagi ära kadunud inimeste eh, saatuse väljaselgitamiseks. Ankara protokoll on rakendamata. ja tuleb viidata sellele, et tuleb selline Küprose ähvardamine Türgi poolt lõpetada proua kõneleja mikrofon lülitus välja. στις υποχρεώσεις της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Türgil on kohustused Euroopa Liidus ja nad peavad neid täitma. härra Milan Mon. suur tänu teile, härra esimees. ma sooviksin samuti tänada Riia Oomenili. ta on teinud ära fantastilise töö, ta äh, Äh, pidi sõdima ligi viiesaja muudatusettepanekuga, tema töö on olnud väga efektiivne. ma üritan rääkida võimalikult lühidalt, äh, tahtsin teha ainult ühe kommentaari ja ühe selgituse paluda. kommentaar puudutab kompromissi kakskümmend kolm punkti, mis puudutab viisapoliitikat, kuna mina äh, sain kahepoolselt hiljuti öelda saada ka äh, meili, siis äh, minu meelest äh, äh ja minu meelest on tema sõnastus äh, meie viisapoliitika kohta liialt ähm, umbmäärane. Türgi peab käituma nii, nagu sobib äh, kandidaatriigile, eriti võttes arvesse, et viimase äh, kolme aasta jooksul <clears throat> Türgi valitsuse Euroopa minister teatas, et Liibüa, Liibüa, Sudaan, Pakistan äh, Süüria ei vaja enam viisasid, nende riikide kodanikud ei vaja enam viisasid, Euroopa riikide kodanikud aga vajavad. see on minu meelest liialt üldsõnaline. Eh, kompromissi muudatusettepanekus neliteist on üks lõik, mis on, eh, mis on eh, jutumärkides, mis ta, mis räägib eh, siis vastavalt eh, inim-, Euroopa inimõiguste hartaga eh, kohaldamisest, ma tahaksin teada, mis selle, mida te seal täpselt öelda tahtsite sellest lõigust, härra Howard, palun. suur tänu, härra esimees, suur tänu proua Omen Reutenile ja suur tänu ka selle pika e-kirja eest, mis ta mulle eile õhtul saatis, ma keskendun sellele natukene hiljem Äh, härra Obiol räägib nendest, ma tahaksin jagada ka praegu härra Obiolsi vaateid is-. mulle jäi silma, et minu muudatusettepanekud energeetika ja konkurentsi peatüki osas ei ole kompromissis kaks, nii et ma loodan, et need hääletatakse läbi siis lisandusena. ma tahaksin tänada seda, et äh, kahesaja viieteistkümnendat muudatusettepanekut minu poolt toetasite ja, ja siis seda muudatusettepanekut, mis ma ütlesin amet, mille ma kirjutasin ametiühingute kohta, aga kompromiss kakskümmend kaks osas ma olen nõus osade punktidega, aga KCK osas mulle tundub, et tõesti äh, toimub äh, siin äh, vabameelne vahistamine ja inimesed äh, kellel ei ole tegelikult üldse süüdistust esitatud, peavad väga kaua vanglates ootama ja minu meelest see kompromiss ei peegelda hästi minu äh, muudatusettepanek kolmsada üheksakümmend selle, mille proua raportöör palus, et ma tagasi võtaksin ja mina paluksin, et proua raportöör vaataks selle kompromissi uuesti üle, sest et see läheb vastu sellele, mida ütles härra Van Orden ja mida ütles ka härra Lambsdorff, see me räägime ju siin inimõiguste kaitsmisest, siin ei ole mitte mingisuguseid alternatiive sellele ja see on täiesti selge. kahekümne neljandat kompromissi ma toetan välispoliitika osas, aga kompromiss kahekümne viie osas äh, ei toetada minu seda mehhanismi mõtet. me ei räägi ju ainult sellest, et seadusandlust ja piinamise vastane konventsioon äh, vastu võetakse, aga peab olema ka mingisugune meede selle rakendamiseks, nii et ma palun et lisaküsimus äh, tuleks siin arutelule ja sõna mehhanism jõuaks äh, hääletusnimekirja. härra Krasl Dörfler, palun. suur tänu. ma arvan, et sellest raportist on kasu, see raport aitab Türgi, Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahelised probleemid lahendada, iseäranis siis äh, Küprose probleemi. aga me peame vaatama, millised on erinevate poolte panused ma arvan, et pole kasu, kui me mainime, et Euroopa Liit oma kahe tuhande neljanda aastaga lepingutest või kokkulepetest, lubadustest kinni pole pidanud, me oleme päris palju teinud, sellepärast et Ankara protokolli pole allkirjastatud ja endiselt äh, on ju tegemist äh, ebaseadusliku koloniseerimispoliitikaga, äh, tuletan teile siinkohal meelde ka Iisraeli Ähm, ebaseaduslikku Palestiina koloniseerimist, äh, selliste äh, juhtumitega me ei saa leppida, mul on väga hea meel äh, lõigete kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm üle, aga me peame tegutsema kõikidel rinnetel selleks, et me saaksime sellest nõiaringist välja. mul on hea, ma loodan, et praegune Türgi valitsus on mõõdukam me ei saa leppida sellise olukorraga, kus mõni riik liitub Euroopa Liiduga, aga samas ei ole valmis pidama läbirääkimisi riigiga, kus, mis on juba Euroopa Liidu liige. mina olen valmis Türgi liitumist toetama, aga kõik peab olema võrdsetel alustel, kogu muuga, mis ütles proua Omen Reuter, olen ma nõus. suur tänu, lugupeetud esimees. kõigepealt juhiksin teie tähelepanu sellele, et äh, see, et Türgi parlamendi liikmed Brüsselis äh, käivad ja teevad seda korrapäraselt, jälgivad äh, siinseid arenguid, on väga teretulnud, tegemist on parlamentaarse demokraatiaga ja Ankara külalised Brüsselis aitavad Türgi tulevikule helgemat perspektiivi anda me avame õige pea uued peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli. Euroopa Komisjon on sellekohase otsuse langetanud ja ma, ja seda teeme Montenegro osas ja kui Makedoonia osas on mõned asjad juba paigas, siis me peame kõikide liikmesriikidega seda tegema, peame alustama samade peatükkidega. kahekümne kolmas peatükk lubab meil käsitleda kõige tundlikumaid probleeme ja ma arvan, et see võimaldab meile Türgiga edu saavutada ja õhkkonda parandada mitte ainult Türgis, vaid ka Küproses. Need peatükid räägivad inimõigustest, ajakirjandusest, olukorrast vanglatest, kohtureformidest, kõigest sellest, mis on meie jaoks väga oluline, kui Türgi liitub Euroopa Liiduga aga jällegi, meil on vaja edusamme, äh, peatükid kakskümmend kolm, kakskümmend neli, need on siin võlusõnad no.. suur tänu ja nüüd äh, härra Filori komisjonist. suur tänu, härra esimees, äh, proua raportöör, lugupeetud parlamendi väliskomisjoni liikmed kõigepealt komisjoni nimel avaldan teile tunnustust, proua raportöör, selle õiglase, tasakaalustatud äh, raporti projekti puhul äh, ja teie dokument äh, kajastab väga hästi komisjoni hinnangut iga-aastases eduaruandes ma räägin siis konkreetsetest punktidest, kus äh, on komisjoni roll täiesti konk-, äh, konkreetne kompromiss, äh, muudatus, ettepanek viis palub kahe tuhande kümnenda, palub kahe tuhande kümnenda aasta põhiseaduse muudatusi ja räägib, et me peaksime hindama seda kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eduaruandes, loomulikult me teeme seda, see on üks, põhiseadus on üks osa poliitilistest äh, kriteeriumitest me püüame tagada seda, et meie põhiõiguste ja inimõigustega seotud standardid on täidetud. mis puudutab aga äh, konkreetset lisa ja siis äh, Erge, Ergenekoni juhtumit, siis ma juhiksin teie tähelepanu sellele, et komisjoni ülesandeks on teostada järelevalvet kohtu tegev, kohtute tegevuse üle lähtuvalt inimõiguste kohtu põhimõtetest, vabaduse ja õigluse põhimõtetest ja õiglase kohtumõistmise põhimõtetest. komisjon üksikasjalikult konkreetseid kohtuasju ei käsitle, vaid äh, tegeleb õiguspärasuse küsimusega ja see küsimus on meie eduaruandes tähtsal kohal ning ka meie järgmises raportis, mille esitame kevadel, ei jää see tähelepanu alt kõrvale. lisaks tegeleme me ka vastastikuse hindamisega äh, kohtusüsteemis ja selline peer review vastastikune hindamine viidi läbi kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Türgi kohtusüsteemi kohta. Euroopa Liidu delegatsioon Türk-, delegatsioon Türgis on selle oma koduleheküljel avaldanud, äh, ma võin selle teile ka edastada. seekord on keskendatud äh, tõsiste kuritegude kohtutele Need on siis need kohtud, kes äh, tegelevad kõikide küsimustega nagu, kõikide kohtuasjadega nagu Ergenekon, Sledgehammer ja teised. Ähm, kohtunik on pärit ühest meie äh, liikmesriigist, kes teostab äh, seda vastastikust hindamist ja kui see raport on valmiv, muudetakse ka see kättesaadavaks. härra Portman, kõrge esindaja, Türgi Äh, Euroopa Liidu koostööüksusest, palun. suur tänu, et andsite mulle võimaluse siin sõna võtta ja tänada raportööri tehtud tee eest, oleme väga rahul. iseäranis meeldib meile lõige kolmkümmend kuus, kus räägitakse Türgi strateegilisest rollist ja võimalikust sünergiast Euroopa Liidu Türgi välispoliitikas. Türgi on kõrge esindaja jaoks endiselt tähtis äh, ja me oleme oma välistalitluses eraldanud Türgi suhetele ähm, palju ressursse, seda nii Araabia kevade kontekstis kui ka seetõttu, et ähm, tegemist on äh, nii-öelda positiivse äh, olulise elemendiga meie äh, välispoliitilises päevakorras ja me jätkame oma tööd mm, kooskõlastamise vallas, välispoliitikas me püüame Türgi ja Euroopa Liidu välispoliitikat rohkem kooskõlla viia ja te, see positiivne mainimine teie raportis oli seetõttu iseäranis teretulnud. proua Omen-Reuten, suur tänu! suur tänu ja suur, suur tänu ka viimaste sõnavõttude eest. ma tahaksin tänada äh, nõukogu. Äh, ma tahaksin tänada ka välistalituse esindajat, äh, komisjoni esindajat härra Portast nende kommentaaride eest ja jätkame ka tulevikus koostööd heas koostöövaimus. härra Filo-, Filori Euroopa Komisjonist nii palju, kui ma aru saan, siis äh, komisjon on kaalunud seda, et kui Euroopa Parlament tahab äh, konkreetseid äh, tulemusi ja üksikasju, siis komisjon vastab lihtsalt, et et meie teeme tööd, aga kui äh, meie tahame üksikasjadest täpsemalt kuulda, siis tuleb meid, meile need üksikasjad ka esitada. aga põhimõtteliselt äh, oleme rahul, ähm, olen ma rahul sellega, et üldiselt leiti, et minu koostatud dokument on tasakaalustatud. kolleegid mainisid peamiselt järgmiseid küsimusi. Türgil peavad olema head suhted oma naaberriikidega. ja oma sõnavõtus meie arutelu alguses ma juba ütlesin, et Küprose kohta koostatud lõige on tegelikult selge, äh, kõigile mõistetav sõnum ja äh, härra Hatši Georgio oli ainus, kes ei toetanud seda sõnastust, aga ülejäänud sõnavõtjad kõik toetasid seda. ja nüüd ma tahaksingi teada, härra Hatši Georgio, kas te võiksite ehk selle lõike põhjalikult uuesti läbi lugeda? mina juba oma esimeses teksti variandis viitasin äh, tegelikult Küprose eesistumisele. olen viidanud ka tekstis äh, Famagustale, olen viidanud kadunud isikutele kõik viited on tekstis olemas. kui te loete teksti põhjalikult läbi, siis näete, et kõik need erinevad elemendid on sellesse teksti siiski kaasatud, seda esiteks. ja teiseks, selle, sellega vastaksin ka parunes Latfordile ja mõnedele teistele siin sõna soovijatele, soovinutele. saage aru, et eks meil kõigil ole oma nõrva, nõrgad kohad, oma Achilleuse kannad ja üks pool ütleb, et jah, Küpros oh, on Euroopa Liidu liige, äh, Küprost tuleb kaitsta. teised jälle ütlevad, et jah, tõsi küll, aga oodake üks hetk. me sõltume ka äärmiselt äh, palju Türgist ja mina raportöörina püüan siis objektiivselt äh, kajastada seda, mida me tegelikult peame tegema. me peame loomulikult mõlemat poolt arvesse võtma. ja kõik muudatusettepanekud, mida esitatakse, selle Küprose küsimusega seoses, mina ei toeta mitte ühtegi muudatusettepanekut, tekst jääb selliseks, nagu ta on ja ongi kõik. tekst on selgesõnaline, neutraalne, tasakaalustatud ja mina mingisuguseid Küprost puudutavaid muudatusettepanekuid äh, heaks kiita ei saa. kolleeg Milan Moon Äh, võttis sõna ja ütles õigusega, et Türgi on sõlminud kolmandate riikidega viisakokkuleppeid ja kui Türgi ei ole valmis astuma sammu samme äh, läbirääkimistes Euroopa Liiduga, siis loomulikult see on problemaatiline, aga mina raportöörina jällegi vaataksin seda medali teist külge ja medali teine külg on järgmine kui selline kokkulepe allkirjastatakse, siis äh, viisavabadus ja tee viisavabaduseni äh, nõuab üksikasjalikku kokkuleppimist ja see on keeruline protsess. me peame siinkohal püüdlema samuti tasakaalu poole. kas äh, me saame nõuda kelleltki, et äh, tuleb käituda täielikult äh, vastavalt Euroopa Liidu nõuetele, kui meie äh, omalt poolt ei ole valmis samu samme astuma, kui meie ei taha Türgile viisavabadust anda, mida me siis saame üldse Türgilt nõuda? ma olen püüdnud valida sellise sõnastuse, mis sellises keerulises olukorras on piisavalt tasakaalus. esimees Äh, meie dokument äh, keskendub, äh, nagu kolleegid ka on öelnud, õigusriigi põhimõttele. see üks, see on üks olulisemaid Kopenhaageni kriteeriumitest. nii kogukonna kui ka üksikisiku õigused on Euroopa kogukonna hing ja süda ja ka Türgi reformi hingeks ja südameks peavad olema needsamad elemendid. ma olen püüdnud seda ka oma dokumendis välja tuua ja me peame oma resolutsioonis paluda Türgil, palume no, Türgil läbi viima just selliseid reforme. inimõigused Türgis, komisjon hoiab Türgis olukorral silma peal kuid äh, komisjon ja nõukogu ei ole veel täpselt seda välja toonud. kui me Türgile esitame nõudmisi inimõiguste küsimustes, äh, siis meie peaksime omalt, olema valmis äh, avama peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli läbirääkimiseks. see oleks minu meelest õige lähenemine raportöör äh, võib raportöör mõistab kompromisside, kompromissi ettepanekute vaimu, kuid, kuid teie peate samuti mõistma seda, et äh, raportöörid on, on ka oma poliitiliste fraktsioonide liikmed. ja meie peame äh, kandma hoolt selle eest, et meie saavutame parlamendis oma resolutsioonile, oma sõnumile enamuse. Äh, meie sõnum peab olema selge, objektiivne ja jõuline ning äh, peab tooma välja tehtud vead. loomulikult ei tohiks ka positiivset külge Äh, tähelepanu alt väl-, välja jätta, me oleme püüdnud ka seda arvesse võtta ja ma olen äh, rahul, et kolleegid, kui mitte kõik äh, ei ole rahul kõigi üksikasjadega, on üldjoontes minu tehtud tööga rahul. ma suhtun positiivselt homsesse hääletusse ja praeguseks ütlen kolleegidele, et kui esitate homme hääletuse käigus muudatusettepanekuid, siis ma ütlen ei kompromissid äh, on teil juba käes, äh, on olnud teil käes juba mõnda aega. Äh, Briti kolleeg tegi ettepanekuid, ütles, et kompromissi ähm, sõnastus ei ole piisavalt hea. jah, kõigile kindlasti ei ole need kompromissid meeltmööda kõikides elementides, aga nii see lihtsalt on ja mina mingeid muudatusi sinna sisse ei vii suur tänu, äh, lühidalt, proua Ladford. ma teen tõesti lühidalt, ma vabandan, et ma sõna soovisin, äh, aga mulle tundub, et siin on mingisugune arusaamatus seoses äh, viisavabastusega ja viisa liberaliseerimisega. kui Euroopa Liit pakub Türgile viisa liberaliseerimist, siis Türgi kodanikele ja Türgi kodanikel ei oleks vaja viisat Euroopa Liitu tulles, aga passikontroll äh, tuleb neil endiselt läbida. viisavaba reisimine ei kehtiks ka nende puhul, kes reisivad läbi Türgi, kes ei ole Türgi kodanikud ja kes sisenevad läbi Türgi Euroopa Liitu. nii et tegelikult ma ei saa aru, et äh, kuidas selline viisavabastus võiks äh, Äh, võiks äh, vabastada viisadest kõik, kes tulevad Türgi kaudu. ma ei tea palju viisadest, äh, aga jah, te, me saime aru ja teised on seda samuti öelnud ja ma olen kindel, et me räägime sellest pärast, aga ärgem praegu rohkem vastu uut arutelu avagem või siiski, härra Howitt. Äh, tegelikult kodukorraline küsimus, mitte e-, eelneva kommentaariga seotud märkus. ma saan aru, et proua Omen Reuten peab teatavaid asju ignoreerima äh, kompromisse koostades, aga kui te mäletate, eelmisel aastal tekkis hääletuse käigus tõsine probleem. mõned asjad pidid olema kompromissides sees, aga ei pidanud, aga samas ei olnud. ja ma pöörduksin tema ja sekretäri poole, et kui kompromissid, kompromissid ei äh, kajasta sõnu, mida nad oleksid pidanud, siis tuleks hääletusnimekirjal nende sõnade äh, kaasamiseks luua võimalus. jah, aga ma pidasin läbirääkimisi härra Obiolsiga ja härra Howitt, kes sisenes hiljem, ei kuulnud täpselt, mida proua Koomes ütles selle kohta. Äh, me juba rääkisin sellest, nii et ma loodan, et nad omavahel peavad neid läbirääkimisi Äh, härra Howitt ütleb, et, et protokolli läheks õiged sõnad, siis tegelikult olin kohal täpselt samal ajal, kui proua Gomes oli kohas. kallid kolleegid, ütleb äh, aseesimees, äh, jätame nüüd need arutelud, läheme edasi päevakorraga ja käsitleme Serbia raporti kohta tehtuvaid muudatusettepanekuid. kõigepealt saab sõna raportöör ja need, kes soovivad lahkuda, võivad lahkuda. Not all of them, not all of them.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 järgmisest teemast äh, ja teised teemad väljaspool saali, palun. no, no, no, no not yet, not yet. There are no conditions Colleagues, please, please, those who have to discuss. kallid kolleegid, kes tahavad arutleda kolleegidega, tehke seda väljaspool, kes soovivad äh, jääda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 start. I have to check it out. okei okay., so Mr Kacin, you have the floor. niisiis, härra Kacin, teil on nüüd sõna. predsednik Pasku, drage kolegice in kolegi. lugupeetud esimees, lugupeetud daamid ja härrad. kõigepealt suur tänu komisjoni sekretäriaadile eriti tahaksin tänada äh, äh, Amari, kes äh, on teinud ära suure töö, et see raport valmis saaks, tänan ka oma assistenti Sašat ning ka variraportööri selle eest, et me saavutasime sellise konsensuse resolutsiooni teksti koostamisel. ma näen uhkusega, et me räägime palju positiivsemas äh, õhkkonnast kui kuu aega tagasi, on need kolme kriteeriumi osas tehtud suuri edusamme, mida detsembrikuu nõukogu oli sättinud tingimuseks kandidaadi staatuse saamiseks. Serbia võiks kandidaadiks saada juba varsti mõne arvamuse kohaselt ning Ehm, on tehtud suuri edusamme näiteks koostöös, regionaalses koostöös Pristinaga ja ka kokkulepete osas minnakse edasi pärast tehnilise protokolli koostamist piiri haldamise küsimuses, samuti ka leksikafuris ehm, osas ehm, liigutakse edasi Serbia poolt on barrikaadid ära kaotatud, samuti on alustatud menetlusi eh, aasta alguses toimunud intsidentide korraldajate vastu. see näitab, et Belgrad soovib tõesti eh, Pristinaga suhteid normaliseerida, see on väga tähtis. loodetavasti ülemkogu eh, annab kandidaadi staatuse mm, mul on kahju, et mõned liikmesriigid üritasid viimasel äh, minutil läbirääkimisi ähm, äh, takistada, seda ei teinud nad ei õigel hetkel ega õigel viisil. esitati väga palju suulisi muudatusettepanekuid ning ma paluksin homme, et ei hääletaks suuliste muudatusettepanekute vastu, sest äh, vastasel korral äh, tuleb lõpphääletusele tekst, mis ei ole viimaste sündmuste eh, vääriline. me räägime ju integratsioonist, me soovime keskenduda õigusriigi küsimustele ja samuti ka eh, võitlusele korruptsiooni vastu. viimaste aastate jooksul, õigemini pikki aastaid juba on reformid olnud Serbias liialt aeglased. Eh, Kosovo pärast oli olukord blokeeritud, sellega seoses oli raske koostööd teha ning äh, viimasel hetkel, nüüd võib öelda, et põhilised süüdistatavad on Haagi toimetatud ja Serbia osaleb äh, kohtute töös, nii et see on tõesti uus äh, peatükk, mis nüüd meie ees avaneb. me peame nüüd, Serbia peab nüüd ka ennast kaasajastama, samuti peab ta võitlema korruptsiooni vastu kuid selleks on vaja poliitilist tahet ja samuti ka toetust võitluses korruptsiooni vastu. selles osas on juba tehtud ka edusamme, nagu eh, mõned eh, iseseisvad organisatsioonid eh, on seda ka öelnud ning samuti on ombudsman paika pandud, kes tegeleb korruptsiooniküsimustega, võib öelda, et, et et võitluses kuritegevusega on tehtud edusamme, suhted Horvaatia ja Montenegroga paranevad. ja suur väljakutse on Makedoonia, kes ootab juba aastaid uute peatükkide avamist, õigemini peatükkide avamist, on palju äh, riike, kes on kandidaadid eh, liitumiseks. Eh, Serbia saaks eh, parandada ka oma suhteid Bosnia-Hertsegoviinaga, Bosnia-Hertsegoviina ei saa ju tegelikult kogu sellest protsessist kõrvale jääda. ta on, ta on mitmerahvuseline, mitme usuline riik ja äh, see tähendab seda, et neil on vaja teha suuremaid edusamme, neil on vaja samuti käivitada eh, või käivitada läbirääkimised, eriti peatükkide kakskümmend kolm, kakskümmend neli osas, eh, mis puudutavad siseküsimusi, et eh, Euroopa Liit oleks Serbia kodanike jaoks tõesti ka nähtav ja tuntav. ainult nii on meil võimalik pakkuda paremat elujärg eluolu eh, Serbia kodanikele. ainult nii on meil võimalik garanteerida edusamme. praegu me oleme alles selle suur, pika teekonna alguses. väga palju sõltub ka Euroopa Liidust. Serbia peab meid ühendama, mitte meid lahutama. loodetavasti on see nii ka homme hääletusel. aitäh! You, um my... suur tänu, suur tänu härra Katsinile. raport on suurepärane, tasakaalukas, mõistlik ning valgustab väga õigeid küsimusi. ma arvan, et me, me võime öelda, et Serbia hakkab aeglaselt lähenema Euroopa integratsioonile, kuid samas peab ka ütlema, et neil on veel väga palju ära teha. minu meelest äh, raporti Äh, rõhk ähm, õigusriigile on väga tähtsad, ma olen täiesti nõus ka äh, sellega, et äh, et peatükil kakskümmend kakskümmend kolm, kakskümmend neli on selle protsessiga lahutamatult seotud. ma ei, valimised on, toimuvad väga varsti, me ei tea, millised tulemused on, võib täiesti uus valitsus võib võimule saada ning tekib loomulikult kohe ka küsimus, millisel määral uus valitsus aktsepteerib äh, oma eelkäija poolt tehtud. minu meelest peaks seda raportit võtma väga tõsiselt, ta saadab Serbiale väga õigeid signaale ning samuti ka tegelikult kogu Kagu-Euroopa piirkonnale. ma ei pea muidugi lisama, et Serbia on äärmiselt oluline Kagu-Euroopa stabiilsuse jaoks ning kui, eh, mida kiiremini Serbia eh, aktsepteerib oma Euroopa tulevikku, seda parem on see kogu piirkonna stabiilsuse jaoks, aitäh. proua Koomiš. suur tänu, esimees. ma sooviksin tänada härra Katšinit tema tasakaaluka ja konstruktiivse raporti eest see äh, võetakse vastu väga olulisel hetkel, ma arvan, et äh, nõukogu peaks äh, meiepoolseid suuniseid kuulda võtma ning andma Serbiale kandidaadi staatus, võttes arvusse, kui suuri edusamme nad on teinud viimaste aastate jooksul, eriti puudutab see Serbia koostööd ähm, Euroopa äh, Haagi kohtuga äh, ja Ratko Mladici ja Goran Hadžiči mm, üleandmist EJRK-le äh, samas on muidugi selliseid probleeme nagu näiteks organiseeritud kuritegevuse vastane võitlemine ja ärgem unustagem siin ka möödunud nädalal eh, sõlmitud kokkulepet eh, eh, Serbia ja Kosovo vahel regionaalse koostöö tõhutamise, tõhustamiseks ning Kosovo lubamist regionaalsetele läbirääkimistele. see on oluline samm. loomulikult on meil tohutu suured ootused Äh, selles osas, äh, mida see reaalselt tähendab, ma olin Belgradis äh, oma fraktsiooniga, kui sellele kokkuleppele alla kirjutati ning loomulikult oli see täiesti ilmselge, et võimu esindaja ja president Boris Tadžitš on teadlikud sellest, kui suuri ootusi äh, see eh, tekitab ning eh, samuti ka eh, suuremaid nõudmisi, mida kandidaadi staatus Serbiale tähendab. kui see loomulikult nii läheb nüüd järgmisel ülemkogul. ma pean ütlema, et Boris Tadic ütles, et oluline on et tema valitsuse jaoks on väga oluline võitlus ähm, organiseeritud kuritegevusega, mulle väga meeldis, et ta seda ütles. me teame, nemad ka teavad, et väga palju on vaja teha selleks, et täita Kopenhaageni kriteeriume, eriti puudutab see kohtusüsteemi reformi, inimõiguste küsimusi, vähemuste kaitset ja loomulikult äh, paljud teised aspektid, mis puudutavad äh, äh, demokraatlike institutsioonide õigusriigi toimimist ning samuti ka turu avamine õiglasele konkurentsile. see on väga oluline. me peame ütlema muidugi, et praegune raport võetakse vastu väga olulisel ajahetkel kas me toetame Serbias neid, kes kõigi nende edusammude eest äh, vastutavad on, kes liiguvad selles suunas, et Kopenhaageni kriteeriumeid täidetaks, et äh, Serbia läheneks äh, Euroopale. selge on see, et ta nagu on ju Euroopa riigiga ja geograafiliselt kuulub ta Euroopasse. kas või mis me teeme, kas me tugevdame hoopis neid, kes hoolimata sellest, et äh, mõned äh, väidetavalt toetavad Euroopat, ei ole nad teinud äh, Euroopa jaoks mitte midagi ning äh, neid on tugevdanud see, et euroala kriis on tõsiselt mõjutanud sotsiaalset majanduslikku olukorda Serbiast. me ei tohi neid toetada ning sellega seoses ongi meie poolt langetatav otsus nii oluline, ja ma loodan, et me järgime, et nõukogu järgib raportööri soovitusi. Mm, minu kolleeg Eleni Kopp, kes oli meie variraportöör, ta ei saanud täna siia tulla, ta on alles teel, nii et äh, ma arvan, et ma ütlesin enam-vähem kokkuvõtvalt ära, mida tema äh, öelda tahtis. ma lisaksin juurde ainult seda, et äh, tema arvab, et Euroopa Parlament peab järjekindel olema oma poliitiliste avalduste esitamises ning äh, me peame oma äh, seisukohti ka Serbia osas äh, ning peame toetama neid lähen-, liitumisprotsessiga üle lähenemisi. Hello. Ah. <clears throat> yeah, I think. <clears throat> yeah. Well, actually, the division. Ehm, Franziska Brandner on meie esimene kõneisik Serbia küsimuses, kuid seoses muudatustega äh, päevakorras ei saanud ta kohale tulla, tal on sellest väga kahju. ning meie mõlema nimel ma sooviksin öelda, et äh, me leiame, et on väga hea, et äh, Serbia sai äh, positiivse soovituse ja loodetavasti saab ta nüüd ka kandidaadi staatuse, on viimane aeg, et äh, Serbia nüüd astub juba järgmised sammud edasi. läbirääkimised Kosovoga on väga head sammud edasi, see lähendab teineteisele kahte riiki. teine hea märk on see, et arvamusküsitlused Serbias on näidanud, et Euroopa kandidaadi ähm, staatus äh, toob rohkem toetust äh, kui ähm, äh, Kosovo eest, Kosovo tagasisaamise eest võitlemine ja kõnelejal kadus mikrofon. no my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 ma soovisin öelda, et äh, mina leian, et äh, on väga hea, et Serbias äh, Euroopa, ähm, võimalik Euroopa Liidu liikmelisus rohkem toetust kui natsionalism, seal, mul on selle üle väga hea meel. nüüd, kus Serbia astub järgmiseid samme liitumise suunas, peab ta läbi viima põhjalikumaid sügavalt minevaid reforme, härra äh, Katsini raport äh, mainib paljusid äh, äh, alasid, mis vajavad reformimist. kompromiss on olnud suurepärane, eriti puudutab see arti-, peatükkide kahekümne kolme, kahekümne nelja avamist ning see tähendab seda, et on väga palju selliseid nõudmisi tekkinud, mis, millest me räägime, loomulikult inimõigused, erapooletu kohtusüsteem, võrdlus korruptsiooni vastu ning äh, samuti ka edasiminek suhetes Kosovoga, see peab äh, jätkuma. me oleme üldiselt selle tekstiga väga rahul, kuid äh, samas me soovime eraldi hääletust sõna administratiivosas viimases lauses, sest me räägime enamasti äh, piiridest, äh, integreeritud piiri haldamisest me ei räägi sõnast, kasuta sõna administratiivne ja see ei ole loogiline, sest olgem nüüd ausad, see on ju piir. nii et ma paluksin eraldi hääletust selles osas ja loodetavasti te toetate meid. ning äh, üldiselt olen äh, raportiga väga rahul ja veel rahul, rahulolevam olen ma edusammude, Serbia edusammudega, loodetavasti see jätkub, aitäh. Kukan härra Kukan, palun. suur tänu, härra esimees, suur tänu raportöör härra Katsinile, mitte ainult selle eest, et ta on suurepärase raporti projekti kirjutanud, vaid äh, ta on ka variraportööride ja teiste kolleegidega äh, väga hästi koostööd teinud äh, ja tema eesmärgiks on alati olnud jõuda tekstini ja tal see ka õnnestus, äh, mida parlament saaks suure enamusega toetada. ma tahaksin ühtlasi tänu avaldada ka Serbia esindajatele nendepoolsete jõupingutuste eest jõuda kandidaatriigi seisuseni ja loodetavasti nõukogu neid äh, jõupingutusi tunnustab ja kandidaatriigiks nad kuulutab. Serbial on nüüd suurepärane võimalus astuda suur samm edasi lõimumisprotsessis ja seda veel sellel aastal ja loodetavasti me võtame vastu raporti, mis neid ambitsioone toetab mina arvan, et äh, integratsiooniprotsessi äh, hoidmine poliitilises agendas mõjuks positiivselt nii Serbiale kui ka regioonile laiemalt. samal ajal Serbia jaoks, nagu paljud kolleegid ütlesid, on tegemist alles algusega. tõeline suur töö tuleb veel alles ära teha kompromissi, kompromissettepanekud on väga hästi kirjutatud, sest nad hõlmavad kõiki kõige olulisemaid küsimusi ja neid tuleks toetada. ja me peame kindlasti kaasama ka hiljutised läbirääkimiste tulemused integreeritud äh, piirihalduse osas ja nii edasi. nagu ma näen, see on juba kompromissidesse sisse kirjutatud, nii et seda tuleb ainult tervitada. samas aga peab äh, põhjalikult jälgima nende kokkulepete täitmist äh, ja rakendamist, äh, see, seda mõlemalt poolelt, äh, Serbia ja Kosovo poolelt. ja sellega seoses ma tervitan Serbia presidendi seisukohta Põhja-Kosovos rahvahääletus uuesti korraldada ja loodetavasti samasugusele mõistlikule seisukohale jõuavad ka Serbia ametivõimud kui läheb Serbia äh, valimiste korraldamiseks äh, ja eriti Põhja-Kosovo osas. oleks väga tore, kui Serbia väldiks igasuguseid äh, mittevajalikke samme, mis võiks mittevajalikke probleeme kaasa tuua. nüüd, mis puudutab neid valimisi Serbias, siis loodetavasti need tagavad järjepidevuse selles osas, et tulevikku suunavad selle riigi Euroopa-meelsed jõud, aitäh. härra Dmitri. ma tahan tegelikult rõhutada seda, mida ütlesid juba teised. ma tervitan kokkulepet, mis on saadet-, saavutatud Belgradi ja Pristina vahel kõrge esindaja ja volinik Füüle toetusel, kas see on väga loominguline lahendus, see aitab Kosovol äh, leida koha äh, regionaalsetes läbirääkimistes ning äh, staatuse küsimuses on võetud ka väga kindel seisukoht. miks ma räägin sellest, sellepärast et staatuse küsimused üldisemalt on ähm, minu jaoks huvipakkuv teema ja mina arvan, et ähm, ka need probleemid saavad lahendatud, kui selle jaoks on poliitiline tahe. ja kui on mingisuguseid probleeme, mis jäävadki lahendamata, siis õnnestub need kõrvale lükata. ma soovin Serbiale kõike head äh, ja loodetavasti nad saavutavad kandidaatriigi staatuse selle tippkohtumise jooksul nõukogus ja loodetavasti tulevikus paranevad suhted Serbia ja Kosovo vahel. mikrofon palun härra Brokile. suur tänu. minu meelest on praegu väga oluline moment rääkida ühest väga olulisest riigist Euroopas ja sellest, kas sellest riigist saab Euroopa Liidu kandidaatriik. meie raportöör ütles, et ta tunneb kahetsust selle üle, et mõned riigid otsustasid eile nõukogus äh, seada oma reservatsioonid sellele kandidaatriigi staatusele. mina olen äh, ühe riigiga nende seast väga hästi kursis ja ma ütlen, et äh, see otsus ei ole sugugi äh, selles riigis äh, läbi arutatud, mingisugust debatti ei olnud ja me kuulsime sellest ainult Serbia pressi vahendusel. kui me üritasime selgitust saada, siis keegi meile asja ei selgitanud. teiseks, me peame üritama mõista selle seisukoha loogikat, ilma dialoogita on see väga raske sest tegelikult äh, see loogika, millega on jõutud äh, sellise tulemusena, ei vasta sugugi selle riigi rahvale ootustele. ja see tekitab väga tõsise küsimärgi äh, suhete kohta Euroopa Liidus ajal, mil Euroopa Liit on väga aktiivselt üritanud lahendada ühte väga keerulist probleemi Serbia ja Kosovo vahel ja minu meelest on see natukene ebaõiglane ka serblaste vastu, sest et Serbia on ju ometigi alati olnud selle riigi sõber, millele ma viitan. ja ma olen veendunud, et nad loodavad samasugust staatust, nagu oli sel-, saatus, nagu oli sellel riigil, ehk teisisõnu saada Euroopa Liidu liikmesriigiks seega ma arvan, teistsugused elemendid, näiteks nagu Schengeni ruumi sõnumi saatmine võib olla üks äh, võimalik äh, selgitus, kuid mina arvan, et äh, ühte valet ei sea heastada uut valet korda saates. ja seega ma tahan loota lõpuks, et see positsioon muutub ja see riik oma reservatsioonid tagasi võtab, sest et lõppkokkuvõttes ainsad, kes sellise probleemi lahendada saavad, on just nimelt need osapooled ja kui Serbial on vaja sõnum üldse saata, siis selge ja loodetavasti praegu see sõnum on selge. ja tuletaksin meelde, et kui riigist on saanud kandidaadiriik, siis on vähemuste õiguste jälgimine ähm, pidevalt päevakorras, nii nagu ka meie enda riikide puhul ja loodetavasti need reservatsioonid võetakse tagasi ja selle konkreetse riigi mille nime ma ei hakka siin mainima või ei taha mainida, ütleb kõneleja, muutub. eraviisilistel ju-, vestlustel me võime rääkida, mis riigist ma räägin. proua Lunatšek, proua Lunatšek, võib-olla teie aitate mulle kaasa, et milline riik see oli, küsib proua Lunatšek, ma proovin, vaatame, kust härra Pašku pärit on. seda mõtlesite te või? jah ka mina tahaksin Jelko Katsenit selle raporti eest tänada ja kompromisside eest, millele ta üritas jõuda. palju head tööd on ära tehtud. minu kolleeg viitas juba enamustele aspektidele, mina Kosovo raportöörina keskenduksin siis äh, teatud äh, punktidele dialoogi kohta selle kohta, milliseid edusamme saavutati dialoogi käigus ja et mida Serbia peaks tulevikus tegema ma suhtusin äärmiselt positiivselt eelmisel reedel lõppenud dialoogi tulemustele ja, ja meeldis mulle ka see, et lõpuks kõik liikmesriigid eile toetasid Serbia liikmestaatust ja Kosovo puhul ja mitte ükski ähm, ükski riik ei olnud vastu ähm, assotsiatsiooni ja koostöölepingu tulemusuuringu äh, koostamisele Kosovoga. aga härra Kukan ütles õigesti, et Serbia peab veel väga palju ära tegema nii äh, siseriiklikult kui, kui ka oma suhetes Kosovoga. Edward ka vist viitas sellele, et äh, Serbia valitsus peab aru saama, et Põhja-Kosovos ei saa toimuda Serbia kohaliku omavalitsuse valimised, nad peavad sellest aru saama, see oleks vale samm, me peame selle selgelt välja ütlema. Nad peaksid äh, kiusatusele vastu panema. ja loomulikult äh, see kokkulepe tuleb veel formaliseerida. ma olen veendunud, et paljud tahavad seda, et see äh, dialoog jätkuks ka pärast valimisi Serbias loomulikult enne neid valimisi ei ole mõtet praegu uuesti laua taha istuda, kuid sellised küsimused nagu telekommunikatsioon ja energeetika on veel lahendamata. ning loomulikult äh, Kosovo osalemine iseseisvana, nii nagu dialoogi kokkuleppes on, äh, on midagi, mille osas nõutakse tunnustuse avaldamist Serbialt ja, ja ülejäänud viielt äh, riigilt, kes teda ei tunnusta. OSCE on ka regionaalne organisatsioon, kus minu meelest Kosovo peaks tulevikus olema eraldiseisvana esindatud. edusammud, mis on saavutatud, see, et Serbiast on saanud kandidaatriik, tähendab neile väga palju äh, see on minu meelest hea uudis, on oluline, et Serbiast saab kandidaatriik, aga me peame vaatama ka, kui, kuidas rakendatakse seda kokkulepet, sellepärast et Euroopa poliitika toetab siiski mitte konfrontatsiooni, vaid koostööd seda ma tahtsin öelda Kosovo kohta siis äh, selle Serbia raporti juures, aga, aga Jelko, veel kord suur tänu teile! suur tänu, ma tahaksin ka teha ühe väikse märkuse, minu meelest on väga positiivne, et me jõudsime selleni, et äh, Serbia kandidaatriigiks saab. kuivõrd see viib kindlasti selle regiooni stabiliseerumiseni ja me saadame sellega välja väga selge positiivse signaali, aga üks asi, peab olema selge, et mõned riigid on esitanud reservatsioone äh, ja me tahame oma muudatusettepanekutega näidata seda, et Serbial on väga oluline kohustus äh, moderniseerimise teel jätkata. ja tuleb vähendada vähemustevahelisi pingeid ja tuleb äh, loomulikult viidata ka sellele, et näiteks Serbia äh, serblased on rünnanud äh, rahuvalvajaid ja nende elu ohtu seadnud. ma olen veendunud, et Serbia on probleemiga, probleemist teadlik ja teavad, et igasugune taoline tegevus võib Euroopa Liidu integratsioon, integreerimist läbi lõigata Serbia peab siiski vastutustundlikult ka käituma, olgu see siis Kosovo suunas või, või muudes küsimustes. Nendel võib olla väga suur äh, vahendaja roll ja äh, selleks loomulikult tuleb igasugusele vägivallale lõpp teha ja kogu seda tunnustusprotsessi tuleb austada, kohal on Serbias, nagu te teate, rahuvalvejõud ja meie kannud, kanname ka vastutust nende inimeste eest, kes on väga raskel lähetusel ja ma arvan, et me peaksime sellele viitama ja väga selgelt. härra Andurakis, palun. suur tänu, härra esimees. mina olen seisukohal, et Serbia liitumine teeb äh, tööliste seisukoha veelgi halvemaks, olgu siis tegemist kas tehastes äh, töötavatega või äh, põllumajanduses hõivatute töökätega, ma tean seda Kreeka kogemustest. meie Euroopa Liit praegu kannatab väga tõsise kapitalistliku kriisi all, me oleme näinud, et kasvumäärad on miinimum, on miinusmärkidega ja tegelikult on äh, majanduskasvust rääkida narr ja serblased peaksid enda käest küsima, et äh, millisesse liitu nad üldse siis äh, pürgivad. mina kardan, et see hind, mille Serbia rahvas peab selle eest maksma, on väga kõrge, nad on juba maksnud, nad on maksnud äh, sõja eest, mille neile kaela tõi NATO ja nüüd maksavad nad ka nende uute sammude eest Äh, nüüd Kosovo eraldumine, see kokkulepe, millest me räägime ja mis hiljuti saavutati ja põhimõtteliselt on äh, need sammud ka samas suunas, me ei peaks ennast laskma petta sellest, mis tegelikult toimub ja mulle tundub, et äh, keskne küsimus ja põhiline, põhimõtteline küsimus siin naaberriikide jaoks on äh, majanduskasv äh, ja, ja areng. on täiesti selge, et EOLEX-i või KFOR-i vastu äh, tekib negatiivseid tundeid. seda sellepärast, et inimesed lihtsalt tunnetavad, et tegemist on tegelikult okupatsioonijõududega ja mitte keegi eh, ei ole ju ometigi rahul sellega, kui nende riiki okupeeritakse, see, seda me oleme õppinud juba ju ka Afganistanis ja mujalgi. nii et mina arvan, et serblased eh, parema meelega peaksid hoopis Euroopa Liidust eemale hoidma, sellepärast et muidu lõpuks jälle süüdistame meie neid eh, selles, et nemad on kõik kiiva ajanud ma tahaksin ära kasutada võimaluse ja mõista hukka härra Junckeri äh, kes on äh, ähvardanud Kreekat ja on öelnud, et need, kes on äh, vastu nendele kõrilõikajalikele äh, kärbetele, on Kreeka vastased, see ei ole küll õige asi, millest räägida, härra Peeterle järgmisena, palun. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin tunnustust avaldada härra Katsinile selle raporti eest see, see aidab meid täiesti õiges suunas, see on, see on väga-väga oluline äh, küsimus. mitte väga paljud äh, ei lootnud, et asjad lähevad nii, nagu nad läksid ja ma arvan, et äh, meile peab teatavaks leevenduseks olema see, kuidas asjad on läinud. Serbiale on nüüd antud kandidaatriigi staatus ja seda tänu äh, Serbias saavutatud siseriiklikele edusammudele ja sellele, et regioonis on üldiselt äh, väga palju positiivset juht-, juhtunud ja ma arvan, et äh, kandidaatriigi staatuse saamine on väga-väga positiivne ja sellest saab kasu ka Euroopa Liit. esimees mikrofon, palun suur tänu, ütleb järgmine kõneleja ma olen väga hea meele, mul on väga hea meel, et härra Katsini raport on positiivset laadi ja kui äh, ta tõesti on äh, rahul juba, kui härra Katsin on rahul Serbia asjadega, vot siis on küll need edusammud olnud vist väga suured, ütleb härra Severin. ma äh, tahaksin rõhutada ka seda, et väga positiivne on see, et vana raport on poliitiliselt aegunud või noh, tähendab selle raporti esialgne versioon ja seda tuleb nüüd äh, ajaga kaasajastada ja läbi muudatusettepanekute ja ma olen härra Katsiniga nõus, et äh, neid muudatusettepanekuid tuleb toetada ja loodetavasti neid toetataksegi nii, et sellest raportist saaks üks kasulik poliitiline instrument äh, selle kandidaatriigi staatuse otsuse kinnitamiseks. ma olen veendunud, et millal see on, see homme või ülehomme nõukogus, jah? no ülemkogul kinnitatakse täna, eh, homme, ülehomme Serbia kandidaatriigi staatus ja ma olen täiesti veendunud, et sellest sammust ei kujune oluline mitte ainult Serbia jaoks, vaid terve piirkonna jaoks, terve Euroopa Liidu jaoks sellepärast et me ei saagi ju üldse ette kujutada stabiilset Lääne-Balkani piirkonda ja hästi Euroopa Liiduga lõimunud äh, Lääne-Balkani piirkonda ilma Serbiata. nüüd, mis puudutab äh, neid kartuseid, mille meie auväärne kolleeg äh, välja tõi raportöörina ja millest on rääkinud teised kolleegid, nimelt, et mõned bilateraalsed küsimused võivad tekitada uusi tõkkeid Serbia teel Euroopa Liitu, mina usun ja loodan, et need äh, kõhklused ja hirmud on põhjendamatud. ma kindlasti ei saa rääkida selle riigi äh, nimel, äh, keda ei nimetanud härra Pašku, aga vastavalt kõige viimasele informatsioonile, mis on minuni jõudnud eile õhtul või täna hommikul, arvan ma ja eeldan seda, et Rumeenia hoiab äh, alal oma pühendust äh, Serbiale anda Euroopa Äh, perspektiiv, seni oleme me olnud äh, sellisel seisukohal kogu aeg, ei ole mitte mingisugust põhjust, miks see arvamus oleks pidanud muutuma. ja lõpetuseks ma tahaksin öelda, et võib-olla on meie kõigi jaoks see üks äh, õppetund. et üks riik, olgu see siis liikmesriik, mida ka pidevalt halvasti koheldata, koheldakse et selliselt riigilt ei saa loota, et ta on nii heasüdamlik ja lahke, nagu nad olnud seni. see ei puuduta ju tegelikult otseselt Serbiat, aga seotud nende elementidega, mis äh, viisid selliste reservatsioonide seadmisele. ja ma loodan, et sellest probleemist siis ülehomme saadakse üle suur tänu, härra Severin, ja minu lõppjäreldus on, et see on siis Rumeenia, jah? suur tänu, härra Howitt. lühidalt selles punktis võtaksin sõna, aga ka mina austan väga kõrgelt härra Katsini tööd ja tahaksin äh, tunnustust avaldada sellele, kuidas äh, õnnestus äh, koostöö erinevate riikide raportööride vahel. nagu te, härra Pasku, ise ütlesite, arvan ka mina, et sellel nädalal äh, ja tänasel arutelul peame me konkreetse sõnumi välja saatma, me ei ole siin mingisugusel tehnilisel tavalisel kohtumisel, kus me räägime muudatusettepanekutest ja nii edasi, tegemist on selle riigi jaoks ja Euroopa tuleviku jaoks ikkagi äh, põhimõttelise tähtsusega küsimusest ja kui meie seas öö, ja on täiesti selge see, et kui me ei anna nendele riikidele selget Euroopa perspektiivi, siis me oleme petnud kõiki, ka iseennast. mul on väga hea meel, et need riigid ise pöördusid nõukogu poole ja nõudsid seda, et Serbia ja Montenegro saaksid kandidaatriigi staatuse ja härra Katsini poolt eile juhitud läbirääkimistel äh, sai selgeks see, et tuleb hoida pidevat survet sellele, et Pristini ja Belgradi vahel toimuksid läbirääkimised. me äh, toetame kõrge esindaja rolli selles osas, tervitame saavutatud edusamme, kuid survet peab pidevalt avaldama. ja lõpetuseks. kolleegid, palun mõistke seda mina olen äh, Makedoonia osas äh, raportöör ja, ja kuulsime ju ka Türgis, Türgi raporti puhul Füüromi kohta üht koma teist, on väga oluline, et äh, kuivõrd äh, jah, riikide vahel selles regioonis võib äh, tõesti välja kujuneda konkurents reformikavade osas, tuleks siiski liitumisprotsessi mm, kirjeldada nii palju kui võimalik, ei saa ühte riiki hakata vastandama teisele meie ma tervitan Serbia kandidaatriigi staatust ja ma tahaksin, et need, kes toetavad Serbiat, toetaksid ka siis mind äh, Füürami raporti puhul. suur tänu, proua Ibris Sadžič, palun. suur tänu, härra esimees, ma ei kavatsenud alguses äh, äh siin sõna saada uuesti, aga teie märkused äh, tegelikult, härra esimees, tekitasid mul sellise vajaduse. nüüd, kus on selge, et see riik on Rumeenia, millest te rääkisite ja ma tahaksin selgelt välja öelda kaks punkti. Serbia ei ole see kõige probleemsem riik ega ka mitte ainus riik, kellel on raskusi vähemustega. ma ei ütle, et äh, Serbial ei ole neid probleeme ja et äh, olukorda ei oleks võimalik enam parandada, aga ma tahan lihtsalt viidata, et Serbia ei ole sugugi ainus riik, kus sellised probleemid on ja seda äh, küsimust ei saa kasutada väljavabandusena, miks tõkestada Serbia liitumist vähemustele ja nüüd, kus me teame, et see riik on äh, Rumeenia, kes reservatsiooni esitas, kasutage kõiki teie kätes olevaid võimalusi ja ma kavatsen tõdeda ka ise, et saada kontakt äh, Rumeenia kolleegidega, me ei tohi äh, lasta sellel takistada Serbiat, me oleme saavutanud ju nii paljudes teistes, teistes valdkondades härra Pašku, nagu ma aru saan, teie olete selgelt otsustanud mind toetada järgmistel valimistel. suur tänu. härra Katsin või on keegi ka komisjonist kohal? ei, härra Katsin, palun well,. Uh... suur tänu, kui uh, komisjonil pole midagi selle vastu, siis ma nende nimel vast sekka sõna ei võtaks, aga uh, ma, ma lihtsalt avaldaksin kahetsust, et me muutsime oma päevakorda ja mõningad variraportöörid ei saanud paraku seetõttu tulla. meie arutelu kulges positiivses üksmeelevaimus, oleme saavutanud üldise kokkuleppe juba teksti kohendades me oleme püüdnud siia sisse viia mitmeid positiivseid arenguid koha peal. härra Schöpflin ütles, et valimised on tulemas ja kõik on etteaimamatu, aga nagu öeldud, jumal tänatud, tegemist pole Venemaaga, oodakem tulemused ära ja ma olen veendunud, et Serbia pärast valimisi on väga Euroopa-meelne, ma ei tea, kes need esindab, aga äh, mina isiklikult arvan, et läbimurre on juba saavutatud läbirääkimised Belgrani ja Pristina vahel toimusid tegelikult pigem Belgradi Belgradi vahel, mitte Belgradi Pristina vahel, nii et igal juhul mida saavutati, seda tuleb tervitada. valimispalavik, mis Serbias juba levib nüüd, siis see Belgradi, Belgradi dialoog saab tõeliselt hoo sisse ja ma arvan, et äh, dialoog Belgradi ja Pristina vahel peab ka jätku, jätkuma. ja seda peame me ka neile pidevalt meelde tuletama ja toetama. tegelikult ei ole mul enam midagi lisada proua Gomesi poolt öeldule. sotsiaaldemokraadid tegid mõned avaldused ja esitasid mõned nõudmised, äh, sellega me tegeleme, roheliste soov eraldi hääletuse kohta, selle vastu pole mul midagi, ma võin sellega nõus olla. Äh, mis puudutab äh, konkreetset riiki, Rumeenia või mõni teine riik, siis olulisem on see, et see riik et see probleem äh, oli, aga loodetavasti enam ei ole ja lõppotsus äh, võetakse vastu. ja Rumeenia kolleegid, äh, andke endast parim, kuid see pole nende kätes siiski. ja valitsus või president Pašescu, proua Pašescu käis ka siin, tõenäoliselt viidakse ta kohe kurssi sellega, et parlament ootab, et president Pašescu teeb positiivse avalduse ning täidab soo-, meie soovid. ja äh, härra Angurakis äh, tegi väga ideoloogilise sõnavõtu, mis käsitles äh, võimalikku NATO-ga liitumist. selle küsimuse eest mina ei vastuta, see pole minu pädevuses, nii et seda ma pole käsitlenud ka dokumendis, aga NATO-ga liitumine oleks igal juhul Lääne-Balkani riikidele kasulik. see tooks julgeoleku tagatisi kõikidele Balkani riikidele ning aitaks üldisele pos-, üldisele positiivsele õhustikule kaasa. ja äh, väga hea on, kui tehakse koostööd äh, liitlastega, siis tulevikus äh, saab teha ainult kõige, koostööd kõige problemaatilisemate juhtumite puhul. tänan teid koostöö eest ning lõpetuseks ütlen, et vähemustega seotud küsimused on alati väga delikaatsed ja olulised Lääne-Balkani kandidaatriikide puhul, sealhulgas ka Serbia. aga kui me vaatame nüüd äh, läbirääkimiste algusest alates on võimalik äh, saavutada seda, et vähemuste staatus nende puhul, kes on juba tunnustatud ja kes ei ole veel seda teinud, et äh, vähemused saavad valida oma vähemuste nõukogu esindajad, sellist arengut me peame toetama, me peame jätkama oma läbirääkimisi Serbia ametivõimudega ning püüdma ületada äh, tõkkeid äh, selles olukorras, nii et kui läbi, rääkimiste käigus ei ole meil enam pärast vaja rääkida öö, konkreetsetest riikidest, kes kaitsevad võib-olla mingite vähemuste öö, huve selles riigis ja suur tänu ja loodetavasti toetate minu muudatusettepanekuid, Toome, härra Pašku. tahtsin hoiatada teid, et proua Paseskut informeeritakse ennekõike sellest, mida mina ütlesin ja alles pärast sellest, mida teie ütlesite That I have not understood. ja isegi sellest ei saanud ma aru, ütleb Elmar Brock. These are the Balkans indirect. nii nende Balkani riikidega ongi, saadavad kaudseid sõnumeid, kinnitab härra Paška. jah, väga-väga raske on see kõik, ütleb Elmar Brock. me oleme ainult Vestfaalia rahutingimustes elanud, mul on väga raske olukorda mõista aga nüüd lõpetame meie praeguse koosoleku osa ja kohtume kell äh, kolm, kui siia tuleb Jordaania välisminister, tõenäoliselt oh, saab tegemist olema väga huvitava kohtumisega, äh, kui me vaatame, mis praegu selles piirkonnas toimub. kohtume hiljem, nägemist!